Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere tulemast Välisasjade Komisjoni koosolekule. kõigepealt päevakorrapunkt number üks, päevakorra kinnitamine. kas teil on kommentaare päevakorra kohta? ei ole, sellisel juhul loeme päevakorra vastuvõetuks. juhatajal täna teadaandeid ei ole, nii et me võime minna edasi päevakorrapunktiga number kolm tegemist on avaliku kuulamisega Liibüa äh, tulevikuväljavaadet praeguse piirkondliku jaotuse tingimustes. tuletan teile meelde, et selle avaliku kuulamise kohta on teil eraldi päevakord. kõigepealt tervitame siin meie külalisi. tervitan meie külalisi loomulikult ka meie alakomisjoni, inimõiguste alakomisjoni esimehe härra Panseri nimel, kes juhib tänast kohtumist koos minuga. tervitame siin meie külalisi kõigepealt härra Mohammed Farhat, kes on äh, Liibüa missiooni aseesimees Euroopa Liidu juures. tere tulemast, äh, Karim Metsar Rafik Hariri keskusest, teadur. kahjuks äh, härra Mattia Tualdo, kes on meie päevakorras, ei saanud täna siiski kohale tulla me kõik oleme äh, rääkinud korduvalt Liibüa olukorrast oma komisjonis, olukord selles riigis on äärmiselt äh, habrastel jalgadel nii poliitiliselt kui ka julgeoleku seisukohast. Liibüa poliitiline kokkulepe, mis kirjutati alla kaks aastat tagasi, ei ole rakendunud, sellepärast et siselahkhelid on olnud kaigasteks kodarates ning ei ole kindel, et osapooled jõuavad kokkuleppele. meie tervitame ÜRO vahendatud läbirääkimise protsessi, ÜRO eriesindaja on äh, esitanud ülevaadatud tegevuskava seoses Liibüa poliitilise kokkuleppega ning äh, me kuuleme siis, äh, mida arvavad meie külalised ÜRO plaani ning edasiste tulevikuväljavaadete küsimuses me peame ära hoidma seda, et vägivald veelgi suureneb ning toob kaasa täiendavaid kannatusi rahvale ning õõnestab läbiräägitud konflikti lahenduse võimalust tulevikus. Liibüa stabiliseerimine ning konflikti lõpetamine on oluline kogu piirkonna rahu ning stabiilsuse seisukohast ning kogu Vahemere piirkonna huvides. Liibüa mõõde on väga oluline, sest et väga paljudel äh, riikidel ja asjaosalistel, ka Venemaal, on oma huvid mängus Liibüaga seoses. ma arvan, et tänane arutelu kujuneb väga huvitavaks ja enne, kui annan sõna meie esinejatele, tuletan teile meelde, et president Tajani kuulutas välja Euroopa Parlamendi liikmete külastuse Liibüasse enne aasta lõppu. Ahvet, Ahvet esitab ka oma soovitusi ja raportööriks on kolleeg Panseri ja nüüd äh, pikemalt viivitamata annan sõna meie tänastele külalistele, kõigepealt saab sõna Liibüa missiooni aseesimees härra Mohammed Farhat ja hiljem saab sõna härra Messra. suur tänu teie kõrgeausus. mul on suur au olla täna teie komisjonis ning rääkida teiega Liibüa tõsisest olukorrast Need teie seast, kes on Liibüa arengul pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat silma peal hoidnud, näevad, et tegemist on riigiga, mis on jõudnud väga kriitilisse faasi. relvi on palju, relvarühmitusi samuti, riigi institutsioonid on killustunud, majandus on kriisis, valitseb korruptsioon. ning eelmiste valitsuste tegevuse kaudu ei ole saavutatud soovitatud demok-, soovitud demokraatlikku üleminekut, sellepärast et äh, riik on poliitiliselt polariseerunud ning äh, erinevad äh, võitlevad rühmitused konkureerivad omavahel. samuti langetasid varasemad valitsused mitmeid vääraid otsuseid, see tõi kaasa äh, asjaolu, et relvarühmituse, relvist, relvastatud rühmitused kasutavad avalikke vahendeid kurjasti ära. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal poliitiline polariseerumine viis kaasa sõjalise konfliktini nii idapiirkonnas kui ka läänepiirkonnas ning äh, riigiasutused äh, killustusid. esindajate koda lähtus äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimiste tulemustest aga Rahvuskongress lähtus ülemkohtu otsusest, millega kehtestati seitsmes põhiseaduse muudatus, nõndanimetatud veebruari teekaart. mõlemad õigusloovad asutused lõid oma omaenda valitsuse ning mõlemad valitsused püüdsid saavutada kontrolli riigi institutsioonide üle, iseäranis riikliku äh, naftakorporatsiooni ning keskpanga üle. loodi mõlema sektori jaoks kaks eraldi institutsiooni selle tulemusena. nagu te teate, ÜRO oma eriesindajate kaudu on püüdnud saavutada kokkulepet ning Liibüa osapooli lepitada selleks, et riigiinstitutsioone taas ühendada ning luua ühine valitsus. härra Rassel Salama on olnud kolmas, kes on seda teinud pärast kokkuleppe sõlmimist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ja eelmisel, eelmise aasta septembris soovis ta parandada Leebua poliitilist kokkulepet ning kutsuda kokku riikliku, riiklik konverents äh, ning äh, valimised pärast seda äh, on tehtud ettepanek täidesaatvaks, täidesaatva võimu üleandmiseks. Itšuari ning Riiginõukogu kohtumised on toimunud ja Itšuari kohtumine toimus kahekümne esimesel novembril ning äh, Salama ettepanek vaadati üle. ja Riiginõukogu samas ei ole veel oma heakskiitu andnud kitsarinnalised huvid ning äh, poliitiline ebaküpsus on alati olnud rahvusvaheliste lepitajate tööle takistuseks ning äh, lepitusmehhanismil ei ole olnud ka survestamisvahendeid ning nad saavad ainult äh, lihtsalt julgustada osapooli. Äh, Sarati kokkulepe, see tulemusena sõlmitud kogude legitiimsus on endiselt küsimärgi all ning mõned liipu osapooled leiavad, et äh, kaheaastane äh, ametiaeg praegusel valimis, valitsusel jää, lõpeb nüüd ning äh, poliitiline maastik on endiselt keeruline, võimalikke stsenaariumeid on mitu ning erinevad poliitilised ning relvastatud rühmitused võivad seda olukorda ära kasutada, et endale võimu juurde saada. võivad tekkida uued poliitilised arengud ning kooslused ning ei ole kindel, et äh, varasematest plaanidest kinni peetakse. Liibüa peab äh, leidma poliitilise lahenduse ning äh, taasühendama oma killustunud riigiasutused. see võimaldab relvastatud rühmitused ühendada, eriti organiseeritud rühmitused või need, kes on valmis riigi äh, ülesehitustööd toetama. ühine täidesaatev kogu ei ole tõhus juhul või on seda ainult siis, kui neil on kontroll kõikide oma piiride üle ning energia ning teised olulised installatsioonid on kaitstud. Te kõik mäletate naftaterminale ning naftavälju, mis suleti rohkem kui kolmeks aastaks ning mõned rühmitused viimaste nädalate jooksulgi püüavad veel riigile survet avaldades juurdepääsu saavutada. nagu näiteks hiljutine rünnak veevarustussüsteemidele ähm, väikese rühmituse poolt äh, kaks korda nelja, vähem kui neljakümne päe-, viie päeva jooksul Tripoli piirkonnas muuhulgas ka. lihtsalt selleks, et äh, survet avaldada. teiseks, meil on vaja majanduslikku ja rahanduslikku reformi, et saada kontroll riigi kulutuste üle. praegune majanduskriis on äh, Liibüa kodanikele suureks koormaks ning äh, Liibüa dinaar, dinaari väärtus äh, langeb. inflatsioon on üle kolmekümne kahe protsendi ning rahvas on järjekordades pankade juures, et saada sularaha. tööpuudus on üle kahekümne protsendi ning majandusel on ka teisi puudujääke. kiiresti on vaja ühtset eelarvet ja eelarveseadust, kärpeid, kärpemeetmeid, finantsreformi. see on oluline, kuivõrd riigieelarve puudurik, puudujääk on üha suurenenud ning on nüüd juba kakssada protsenti SKP-st ning see on, ja, ja isegi suurem. riigivõlg on seitsekümmend miljardit Liibüa dinaari ja, ja sellele lisandub veel kakskümmend miljardit ja ühtne valitsus võimaldab ka toetada naftakorporatsiooni tegevust ning taastada nafta tootmine. üks koma seitse miljonit barrelit päevas prognooside järgi samuti on vaja parandustegevust infrastruktuurile, eluasemepoliitikale, Benghazi piirkonnas ja mujal. E DDR ja SSR programm tuleb edasi viia. Neid programme ei ole Liibüas pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat enam rakendatud ning äh, lisaks äh, kaevanduste programmi on vaja riikidele nagu Bangari ja Surt tuleb jätkata tegevust terrorismi äh, enklaavide vastu. valitsuse ning rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamine, mille Itšuar on heaks kiitunud, võimaldab nende tõsiste küsimustega tegeleda, nagu näiteks rahvuslik lepitusprotsess, maapagulaste tagasipöördumine kodudesse, kohalike omavalitsuste toetamine võitlus kuritegevuse vastu. kuritegevus on levinud, kuivõrd õiguskaitseasutused on tegutsenud puudulikult ning kriminaaluuringute süsteem ei toimi. mõningates piirkondades kannatatakse inimröövide, mõrvade, röövimiste all, samuti kütuse salakaubavedu lokkab äh, nii maal kui merel ja kõike seda sellepärast, et äh, karistusõigus, õigussüsteem ei toimi ning selle probleemiga tuleb kiiresti tegeleda. nüüd paari sõnaga ka rändest Liibüas. rände hiljutiste areng, hiljutise arengu tõttu on Liibüa ametivõimud äh, pidanud täna palju tähelepanu äh, Äh, ajakirjandusele, ajakirjanduse raportitele paljudest Aafrikatest, kes on jõudnud Tripoli äh, väravate juurde ning äh, siseministeeriumi ning asjakohased julgeolekuüksused peavad nende ajakirjanduses välja tulnud raportite või sisu uurima ning kõik kivid teistpidi pöörama nagu te teate, Liibüa on peamine rändekoridor Sahara tagustest Aafrikatest, Aafrikast, kuivõrd äh, Liibüa ei suuda lõunapiiri kontrollida. Liibüa on ka enneolematu rändevoo surve all, seetõttu Sahara tagusetest, Sahara taguse Aafrika riikidest üle kuuekümne viie sisserändaja, kuuekümne viie miljoni sisserändaja ning äh, nüüd on sisserändajate arv suurem kui äh, Lähis-Idal, nelikümmend miljonit äh, on riigisisesed pagulased ning liiguvad Saheli ning Sahara taguses piirkonnas. Aafrika sõjalised konfliktid, terrorism, kliimamuutuse tagajärjed on toonud kaasa üüratu rahvaarvu kasvu ja Sahara taguse ja Saheli piirkonna rahva kasv on ÜRO raportite järgi olnud tohutu ning Aafrika tööturul on vaja järgmise kahekümne aasta jooksul kakskümmend miljonit uut töökohta aastas. ja seda tausta arvesse võttes ei saa Liibüa selle tohutu väljakutsega ja inimvooga toime tulla, pidades silmas eriti Liibüa kohalikke tingimusi. viimased seitse aastat on olnud rasked, aga Liibüa ei ole kunagi rääkinud kaevikute kaevamisest piiridele või müüride püstitamisest. Liibüa on kutsunud üles arenguinvesteeringutesse äh, rände algriikidesse. Liibüa rohkem kui kunagi varem tahab teha koostööd rahvusvahelike, rahvusvaheliste partneritega, et leida rände põhjustele lahenduse. ÜRO ametite ning Euroopa algatused äh, rändevoogude peatamiseks, päästmistööde äh, päästetööde nime all, aga on sama hea, kui panna vanker hobuse ette. nagu te teate, Liibüas ei ole võimalik sisserändajaid kaitsta, Liibüa, Liibüa endagi kodanikud ei ole kaitstud rände haldamine Liibüas peaks olema üks osa kõikehõlmavast kokkuleppest. Liibüa ise on sõjajärgne riik, mis seisab silmitsi paljude väljakutsetega, mitte ainult rände kui väljakutsega. Euroopa Liidu liikmesriigid nagu Kreeka või Itaalia nüüd on näidanud üles suurt, on, on olnud tunnistajaks suurele solidaarsusele Liib-, Euroopa Liidu kogukonnalt. aga Liibüa seisab silmitsi toimetulekuga seotud väljakutsetega, samas Aafrika Liit ei ole oma abikätt asu-, osutanud. ning äh, meediaraportid äh, on nimetanud Liibüat orjaturuks, hoolimata sellest, et äh, orjapidamist rakendatakse praktiliselt kogu rändemarsruudi äh, ulatuses rah-, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni andmetel. ja mis saab edasi, see sõltub sellest, millal me Liibüa riigi saame jälle jalgadele, toome stabiilsuse õiguskorra. see tooks kaasa suurema stabiilsusega Vahemere piirkonnale ja Sahara tagusesse Aafrikasse. meil on tõesti palju loodusressursse, on võimalik luua miljoneid töökohti nii Liibüa enda kodanike kui ka aafriklaste jaoks üldisemalt. see on hea koht, kuhu investeerida, kui meil on hea investeerimisprogramm Aafrika jaoks, siis me saame äh, mitu kärbest ühe hoobiga lüüa kui meil on oma kaubandusrežiim, siis äh, see võib äh, hoo sisse puhuda meie põllumajandus, äh, kalandus ning toidutööstusele. ja sellega võib tööturule tuua sadu tuhandeid noori aafriklasi. praegu on minu poolt kõik ja olen valmis hiljem vajadusel vastama küsimustele. suur tänu teile tähelepanu eest! Bene, grazie, grazie a lei. Adesso diamo la parola a... suur aitäh! nüüd anname sõna järgmisele kõnelejale, härra Karim Mesran, teda on juba tutvustatud. suur aitäh! austatud daamid ja härrad, aitäh, et te olete mind kutsunud siia osalema ja et te olete mulle andnud võimaluse sõna võtta Liibüat puudutavatel teemadel suur aitäh äh, härra Farhatile esitatud äh, ettekande eest. ma ei tahaks oma sõnavõtus äh, korrata seda, mida juba öeldud on. on väga oluline mõista mõnda teemat. Liibüa kokku, kokkukukkumine pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat on seotud mitmete põhjustega. mõned need pärinevad Liibüa ajaloost, nõrk identiteet, killustatus, mõned põhjused on pärit lähiajaloogist, mis on seotud Al-Gaddafi režiimiga, kuidas tema Liibüat juhatas, kuidas ta teadlikult liibüalaste identiteeti nõrgendas. kuid on põhjused, mis on ka käegakatsutavamad ma nimetaksin neid revolutsiooni pärispattudeks. esiteks ei mõisteta seda, et tegemist ei olnud inimeste revolutsiooniga ühe diktaatori vastu. Gaddafil olid omad inimesed, kes teda toetasid rahvastiku hulgas. kui me seda ei mõista ja kui me seda hukka mõistame, siis, siis alahinnati tegelikult äh, lepitusprotsessi võimalusi. tuleb mõista, et peaks, oleks pidanud olema mingisugune läbirääkimiste ja lepituse hetk. seda on oluline mõista selles kontekstis, mida ma tahan hiljem puudutada. teine teema on eh, see väline sekkumine Liibüa tegemistesse. Ini-, Liibüa inimesed tulid tänavatele, nad võitlesid, aga alahinnati välismõjude tugevust. ja see tõi kaasa vastuseisu NATO sekkumisele mm, sõjajärgsel perioodil võidulainel oleks oluliselt lihtsam olnud NATO-l jääda, aidata sõjalistel militaarsetel grupeeringutel relvadest loobuda, kui need asjad oleksid teisiti läinud, kui suhtumine oleks teistsugune olnud, aga seda ei juhtunud ja sellepärast on olukord selline, nagu ta on. ja riigis on süvenenud korratus seda on soodustanud varasemate valitsuste otsused, lepitamise eest maksmine, see on kaasa toonud selle, et on külmatud pideva konflikti seemneid. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta plahvatus Benghazis toimunu, Tripolis toimunu, te teate väga hästi seda, mis siis toimus. me ei tohiks langeda sellesse eh, lõksu, kus väidetakse, et eh, islami äärmuslasi ja sekulaarseid eh, grupeeringuid kuidagi eristatakse, tegelikult on Liibüas jõud, mis arvavad, et ei olekski võib-olla väga halb pöörduda tagasi, vana režiimi juurde tagasi, võttes sealt ära ainult Gaddafi. ja need jõud, kes niimoodi arvavad, on vastuolus nende jõududega, kes on reformimeelsed ja revolutsioonimeelsed, tahaksid hoopis teises suunas liikuda ja loomulikult siit tekivad konfliktid, on islamistid kes võitlevad sõjaliselt, on äh, teised äh, islamistid, kus, kes piirkondlikult tegutsevad. ja siis on ka sellised liberaalsema lähenemisega grupeeringud, seega on selge, et ei ole mingisugust homogeenset ja monoliitset grupeeringut, mis omavahel teise homogeense grupeeringuga võitleb, vaid tegelikult on väga, kogu olukord väga killustunud. aga tõsiasi on see, et inimesed kannatavad tohutult. julgeolek on olematu. elustandard, elatusstandard äh, on olematu. elekter, äh, vesi ei ole sugugi alati kättesaadavad. on väga keeruline Liibüas toime tulla tänasel päeval ja sellepärast on väga äh, vaja Äh, olukorda stabiliseerida, kui me tahame saavutada riiki, kus on demokraatlik pluralistlik süsteem, siis on hädavajalik see, et rahvusvaheline kogukond ühtselt tegutseks ja toetaks Liibüat ja seisaks NATO plaani taga, seis-, astuks sinna plaani taha väga kiiresti, sest me oleme kaotamas Liibüa rahvast inimesed on distantseerumas, muutumas ap-, apaatseks, kui mul on vähegi võimalik süüa, kui mul on võimalik turvaliselt mööda tänavat käia, siis tulgu või sama režiim tagasi nagu Gaddafi ajal. kui me tahame, et inimesed poliitikasse kirglikult suhtuksid, siis meil on vaja kiiresti tegutseda. meil on vaja kõvasti töötada nii nagu seda tehti vahetult pärast revolutsiooni. pärast suve kaks tuhat neliteist on toimunud ÜRO juhitud lepitusprotsess, aga te teate, et kui kahes, kaks osapoolt on olukorras, kus nad enam ei saa jätkata ja neil on vaja maha istuda ja läbirääkimisi pidada ja kokkuleppele jõuda, siis selline see olukord ongi. aga tegelikult kannatajateks on rahvas, need kaks osapoolt eh, ei ole nii suures kannatuses kui rahvas ise. ja praegu on selline madalseis, paigal tammumine toimumas, lepitusprotsess ei liigu edasi ja kahjuks ei olnud selle algusest peale mingit erilist lootust. mitte ainult sellepärast, kuidas see süsteem üles oli ehitatud, mitte ainult sellepärast, kes oli esimene läbirääkija ja lepitaja, vaid ka sellepärast, et rahvusvahelises kogukennas oli küll äh, sõnades suhtumine, et me toetame seda protsessi, siis reaalsuses seda toetust tegelikult ei olnud. rahvusvaheline kogukond vaatas kõrvalt samas kui sõnades justkui toetati vahendajat, aga tegelikult kallutati mm, lepitusläbirääkimisi, mis niikuinii olid juba vildakad ja tegelikult sellega õõnestati ka eduvõimalusi. siin ei nähtud muidugi kõiki probleeme piisavalt adekvaatselt, julgeolekuprobleemi ja teisi ja me, need on vead, mida me peame lihtsalt mõistma. ja nendel vigadel on omad tagajärjed, millega me peame nüüd elama. aga nüüd on küsimus, mis siis nüüd edasi saab? kui me tahame stabiliseerida Liibüa riiki ja luua seal demokraatlikku pluralistlikku süsteemi, siis on kaks sammu, mida on vaja astuda ma räägin oma vaatevinklist vaadatuna, kuidas on meil võimalik toetada Liibüat. kõigepealt on vaja tõelist jõudu ja ühtsust leida. ÜRO välja pakutud raamistik on ainukene vastuvõetav raamistik lepituse toimimiseks see on ainukene raamistik, mida me aktsepteerida saame, aga mida see täpsemalt tähendab, seda ei selgita keegi. praegu on väga oluline, et Salamee toetust mõistetaks selleks, et oleks võimalik plaaniga edasi liikuda nüüd on probleem, mida ma juba enne mainisin, Salamee koostas akadeemiliselt väga mõistliku plaani, poliitilist lepet äh, kohandatakse, võetakse mängu ka artikkel kaheksa ja sealt edasi liigutakse rahvusliku konverentsi juurde. see peaks kõiki hõlmama, see peaks äh, katma kõiki osapooli, võimalikult paljusid liibüalasi, selleks et nad saaksid kokku tulla ja arutada olulisi teemaseid, teemasid, mis puudutavad riigi tulevikku. ja seeläbi valmistada ette tee valimiste jaoks ja tegelikult enne seda veel ka konstitutsiooni koostamiseks ja siis valimisteks. kuid samas ei ole väga selgelt paika pandud nende sammude järjekord. möödunud nädalal ta ütles, et kui kokkulepet ei ole komisjoni tasandil, siis, siis tema kavatseb igal juhul rahvuskonverentsile edasi liikuda, ta tahab seda juba märtsis teha, ükskõik, kas kokkulepe on või mitte, aga praegu ko mingisugust kokkulepet pole. ja mina näen, et see on problemaatiline. ja selles suunas tegutsedes avanevad uksed nendele, kes tegelikult mingisugust edasiminekut ei soovigi ja nemad saavad protsessi hakata mõjutama hakata militaarselt äh, riigi üle kontroll võtta, sest Liibüa poliitilist kokkulepet ei ole mm, mugandatud nii, et see oleks ajakohane ja reaalsusega kooskõlas. ajastus on võtmetähtsusega. kui need sammud on liiga pikad, siis tõenäoliselt edu ei ole võimalik saavutada teine teema, mida ma tahaksin niimoodi provokatiivselt õhku visata, on see, et kui plaani ei vaadata üle, kui salamee toi-, plaan ei toimi, siis selle asemel, et lihtsalt istuda ja oodata, et millal tuleb aeg järgmiseks sammuks, korraldame igal juhul rahvuskonverentsi, siis oleks parem võtta ette puhas leht ja hakata kohe valimisi korraldama. see ei ole loogiline, põhiseadust ei ole. nii palju siseprobleeme on, mis takistaksid valimiste korraldamist. aga kui Salamäe plaan ei toimi, siis see on ainukene alternatiiv, mis üldse võiks kõne alla tulla selleks, et rahvas saaks oma hääle tagasi nii et nad tunneksid, et nemad saavad protsessis osaleda, nemad saaksid otsustada, mida nad tahavad Liibüa tulevikus näha, millist juhtimist, millistel tingimustel juhtimist nad oma riigis näha tahaksid. ma arvan, et see võib olla ainukene võimalus, kuidas äh, takistada neid, kes tahaksid Liibüas äh, militaarselt probleeme lahendada. muidugi, kui seda teed minnakse, siis on väga-väga oluline rahvusvahelise kogukonna, kogukonna toetus, Euroopa Liidu, USA, teiste riikide toetus Liibüale peab olema väga tugev, sest ainult see aitaks järelevalvet teostada ja toetada kogu seda protsessi, nii et oleks mingisugune lootus edule siis on mingisugune võimalus, et inimesed uuesti kaasataks poliitilistesse protsessidesse ja meil on võimalik siiski helgemat tulevikku näha. lõpetan praegu oma sõnavõtu ja vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! Grazie, grazie lei eh, per la sua esposi-. suur tänu selle esitluse eest ning nende huvitavate kommentaaride eest. nüüd äh, saavad sõna meie komisjoni liikmed. kõigepealt saab sõna proua Ines Ajala-Sender, kes on Maagrebi delegatsiooni juht. Sí, gracias, presidente. Eh... Suur tänu, esimees kahjuks ei olnud mul võimalik äh, kohe algusest peale siin olla, et kõiki esitlusi kuulda. tõepoolest, äh, nii see on, et enne äh, tähtaega, ma ei ütle nüüd lõpptähtaega, tähtaega, mis on paika pandud, milleni, millega pikendati ühiskokkulepet, on veel mitmeid küsimusi õhus ning need puudutavad just neid küsimusi, mis on ka täna siin kõlanud. Euroopa institutsioonide vaatevinklist on muidugi oluline see, et me avaldaksime toetust äh, sellele, et püütakse jõuda poliitilisele lahendusele ja poliitilisele kokkuleppele. see aitaks äh, lahendada praegused suured probleemid, käivitada valimiste protsessi, võttes arvesse muidugi kõiki neid probleeme, millele te viitasite, me oleme kõik taustaga tuttavad. hoolimata sellest kõigest, võttes arvesse praegust asjade seisu, on meile jäänud mulje, et praegu on mitmed osapooled, eriti just viidates seitsmeteistkümnendale septembrile, oleme kohtunud eh, erinevate osapooltega, nendega kõnelnud, oleme püüdnud eh, paika panna teekava, meile tundub ja meil on jäänud mulje, et on püütud eh, on lähtutud pigem oma seisukohtadest, aga meie püüame leida ühiseid eesmärke, äh, nii nagu on rääkinud nii president Macron kui ka laiem rahvusvaheline kogukond. meie toetame protsessi, millega pantakse paika tingimused, mis võimaldaksid võimalikult kiiresti valimised korraldada lähtepunktina kasutaksime läbirääkimiste tulemusi, kohtumiste tulemusi mitte ainult härra Salomeega, vaid ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega, kes on sellesse protsessi kaasatud. omalt poolt meie tahame, et et seitsmeteistkümnendat detsembrit saaksid kõik osapooled mitte kasutada nullpunkti või lähtekohana äh, vaid äh, liiguksime selle ühise eesmärgi poole ning saaksime kasutada tähtaega mitte selleks, et kõrvale heita kõiki neid ettepanekuid, mis on varasemalt lauale toodud, vaid püüd-, peaksimegi püüdma liikuda eesmärkide poole. just selline mulje on mulle kõnelustest jäänud minul oleks väga hea meel kuulda, seda. hoolimata kõigist nendest kahtlustest ja kõhklustest, mis praegu veel õhus on seoses teekavaga, kuidas meie Euroopa institutsioonides, kuidas meie saaksime vaadata kaugemale koostöö vaimus kaugemale sellest tähtajast äh, ja jõuda poliitilise kokkuleppeni. vähemalt äh, meie delegatsioon on sellisel seisukohal. suur tänu, nüüd äh, saavad kõneaega kaks minutit kõik fraktsioonid, Rahvapartei Jaan Kaaler kõigepealt. jaa, vielen dank suur aitäh nende sõnavõttude eest. aitäh informatsiooni eest, mida te meile andsite. mul oleks üks väga mm, oluline teema, mida puudutada möödunud nädalal kohtusite Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumisel või te jälgisite seal toimunut ja seal räägiti suurepärastest soovidest, aga üks asi oli uus, et muuhulgas räägiti sellest, et, et põgenikelaagrite talumatu olukorra äh, valguses vähemalt need ametlikud laagrid peaksid saama juhitud edaspidi Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni poolt nii, et tagasi kodumaale saadetud äh, pagulaste probleemiga saaks tegeleda ja samuti, et oleks ka põgenikel võimalik äh, oma avaldusi, taotlusi esitada kuidagi süstematiseeritult. see on keeruline teema ja ma tahaksin küsida, kuidas teie seda seisukohta hindaksite, millised on teie mõtted ja lisaks nendele ametlikele põgenikelaagritele on ka teisi keskusi, kus inimesi kinni hoitakse, kus nende vabastamise eest raha nõutakse. kuidas siis teie hindate äh, seda võimalust tõepoolest äh, seda talumatut olukorda äh, põgenikelaagrites kuidagi parandada, aitäh! suur tänu, härra Jurek, palun! Bardzo <clears throat> dziękuję. Ja chciałem zapytać o jedną sprawę szczegółową, która... Suur tänu, esimees. Minul on väga üksikasjalik küsimus, kui lubate. Mu küsimus on üksikasjalik nimelt meie oleme saanud äh, väga üldist teavet äh, selle kohutava nähtuse inimkaubanduse kohta, eriti tegelevad sellega just need inimkaubitsejad, kelle ähm, äri Vahemerel on soiku jäänud. kas saaksite üksikasjalikumalt anda meile ülevaate, kes äh, selle äriga tegelevad ning eh, kes on need, eh, kellega kaubitsetakse? kuidas, eh, kuidas neid ära kasutatakse, kas neile pakutakse mingisugust, nendele inimestele mingit sotsiaalabi, kas mingisuguse sõjalise tegevuse kaudu on nendeni jõutud, kas on võimalik nendega mingisugust kontakti luua, kas avalikud asutused püüavad ohvritega või sõjavägi ohvritega äh, kontakti võtta või püüavad nad teha midagi, et inimkaubandus lõpetada. et mina tahaksin üksikasjalikumat teavet selle kohta. suur tänu, proua Veržia! Merci, monsieur le president. aitäh, härra esimees, ma vabandan, mul on natukene hääl ära, ma loodan, et see teie tõlkidele probleeme ei valmista. tahaksin teile esitada kaks küsimust esimene küsimus puudutab rände ja rändajate olukorda. selle küsimuse juba kolleegid tõstatasid, te ütlesite, et, et toimib, toimub põhjalik uurimine ajakirjanduses avaldatu kohta ja te ütlesite, et vahenditest võib alati puudu jääda. ja kodanikukomisjoni ähm, delegatsioon pidi tulema kohale, septembrikuus kohale, aga ei saanud julgeoleku põhjustel äh, seda teha, aga samas kohtusime mitmesuguste asjaosalistega Tuneesias. ja minu küsimus oleks, kuidas kasutate Euroopa Liidu abivahendeid just nimelt selle küsimusega seoses, selleks on Euroopa Liidu abisid osaldatud, äh, vahendeid eraldatud ja teiseks siis äh, Äh, kuidas saaks äh, ko-, vastu võetud äh, kokkuleppeid jõus hoida ja kuidas aidata sisserändajaid, kui me teame, et politsei ja kohtusüsteemid ja võib-olla isegi sõjavägi on ametliku valitsuse kontrolli all, aga saavad tegutseda ainult ühel väikesel osal territooriumist ma tahaksin aru saada, kuidas see praktikas toimub, härra Kaaler selgitas seda olukorda juba. me nii-öelda on mitteametlikud laagrid ja need on tegelikult suurem osa pagulaslaagritest Liibüa territooriumil. me nägime koha peal äh, rahvusvahelise rände, rändeorganisatsiooni esindajaid, ÜRO inimõiguste kõrge esindaja osale, esindajad ja nii edasi, nad ütlesid, et olukord muutub kogu aeg ja kuidas siis kohustusi täita ning täita neid kohustusi, mis on võetud. et me lihtsalt äh, ei laseks asjadel sõrmede vahelt äh, libiseda. üha rohkem räägitakse kohalikest, kohalikust suutlikkusest ja kohalikest võimudest ja see ongi ju tegelikult igapäevane reaalsus Liibüas ja kuidas kohalikud võimud saavad osaleda kõige kaasavamal moel selleks, et äh, äh, rahvast võimalikult kaasata ning kas just nimelt kohalikul tasandil ei saaks tekitada seda üleminekut ähm, äh, paremini, kui seda seni on tehtud. Grazie, honorable Lokbiler. suur tänu, proua Lohpiller, palun. suur tänu nende sõnavõttude eest, minul on kolm küsimust, esimene on seotud äh, Euroopa Liidu poolt äh, pakutud Liibüa piirivalvurite koolituse väljaõppega. meil on mitmeid äh, juhtumeid teadaolevalt kus liibapiirivalvurid on takistanud rändajate päästmist Vahemerel, hiljaaegu takistati Saksa sõjalaeval sellist tööd teha. milline on teie võimalus teostada järelevalvet äh, piiri- ja rannikuvalve tegevuse järele ja mis on teie hinnang nende praegusele tegevusele. teiseks, mis puudutab äh, inimkaubanduse, inimkaubandust, rändajate müümist, äh, kinnipidamist. juba aastast kaks tuhat kuusteist on meil Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis selle küsimusega tegeleb veebruaris kaks tuhat kuusteist. arutasime me eriraportööri Martin Köbleriga seda küsimust taas. ka tema andis meile teada sellest, mis on toimunud. jaanuaris kaks tuhat seitseteist Saksa saatkond Nigeris teavitas meid, et rändajaid hoitakse koonduslaagris, sarnastes laagrites, laagrites Äh, samuti pärast seda oleme koostanud äh, sama, sarnase raporti ka viieteistkümnendal novembril. minu küsimus, kas välisteenistuse või Euroopa Liidu inimesi on siin? ja küsimus, mis takistab teid nende inimeste päästmist sellisest äh, orja, orja, orjapidamise tingimustest? ning järgmine küsimus puudutab äh, ÜRO tegevuskava. olen sellest veidi lugenud, siin on äh, räägitud ka uuest põhiseadusest, uues põhiseaduses on kirjas, et Liibüa tulevasse valitsusse ei tohi kuuluda mitte keegi, kes on abielus välismaalasega või kellel on äh, topeltkodakondsus kuidas see võimalik on, mis on sellise nõudmise tagamaad, ma tean ainult seda, olen kuulnud ainult Myanmari põhiseaduses, kus teadlikult ei soovitud, et Aung San Suu Kyi äh, kõrgele ametikohale jõuaks. siin ma ei saa aru, miks see siia on sisse toodud. samuti kaks vahistamismäärust on välja antud Liibüas Saifel Gaddafi ja endise salaluure äh, direktori kohta. üks neist elab Liibüas, kuidas tema näeb oma rolli Äh, praeguses uues poliitilises olukorras ja mida saaks ära teha selleks, et oleks võimalik äh, neid rahvusvahelise kriminaalkohtu ord-, ordereid ka ellu viia? suur tänu, härra Kastaldo, palun. Äh, minul on meie auväärt külalistele mitu küsimust, üks küsimus puudutab seda, mida minu kolleeg proua Veržia juba küsis praegu kulutab Euroopa Liit sada kakskümmend miljonit eurot kahepoolset abi Liibüale ning sada kaheksakümmend kaks rändega seotud projektidele, sada kuuskümmend kaks miljonit Euroopa Liidu Aafrika fondist ning kakskümmend miljonit ka kahepoolse abina. lisaks Itaalia valitsuse poolne tugi, rahaline tugi Liibüa rannikuvalvele. mina tahaksin teada, härra Farhat, te ütlesite, et äh, ju julgeolek ei taga, ei ole tagatud isegi liibüalastele, mida teie arvate kogu sellest rahast ja toetusest, kuida-, kas seda praegu ka kulutatakse õigesti, kas sellest on olnud kasu, kas see on liikunud õiges suunas ja kas te olete näinud konkreetseid edusamme ning millised on teie ettepanekud olukorra parandamiseks äh, ning äh, vältimaks äh, seda, et raha jõuab valedesse kätesse. teine küsimus puudutab meie võimalikku missiooni Liibüasse, mis annaks kohe kindlasti väga hea võimaluse näidata meie pühendumust ja toetust Liibüa inimestele ning ka sealsetele poliitilistele protsessidele. aga minul on küsimus, mida me saaksime sellest äh, külastusest oodata ja eeldada, kas praegu on õige aeg selliseks missiooniks meie poolt ja kas äh, võib-olla äh, mingisugust äh, sõjaväelist katset äh, Tripoli üle kontrolli saada just sel ajal Kalif Atari poolt kaheksa-üheksa kuud nõrgestatud aega enne konverentsi valimisi, sellest te rääkisite, nende kaheksa-üheksa kuu jooksul võib võib juhtuda nii mõndagi, terrorirünnakud, terroristid võivad Tripoli üle kontrolli võtta, aga kui te räägite siin enneaegsetest valimistest, siis tekib minul küsimus, kuidas me saame tagada, et tegemist on demokraatlike valimistega, kui puudub selles õigusraamistik? vali-, valimisteks on vaja võib-olla referendumit uue põhiseaduse toetuseks, valimisseadust ning külaline, keda täna siin ei ole, ütles oma ühes hiljutises artiklis, et Liibüas on vaja paremaid reegleid äh, tagamaks, et äh, demokraatlikud valits-, valimised saaksid toimuda. tahaksin teilt küsida, mida teie sellest arvate ning äh, kuidas äh, saab vältida seda, et kaotajad kohe saaksid valimise tulemused järgmisel päeval küsimärgi alla. aitäh! suur tänu! härra Milamon, palun! suur tänu, mina tahaksin samuti nagu eelkõnelejad tervitada ähm, meie tänaseid esinejaid, härraseid Farhati ja Metsirani ja tahaksin teada, mis on, kuidas nad võiksid rääk-, kommenteeriksid äh, na-, kommenteeriksid naaberriikide rolli äh, Liibüa demokratiseerimise protsessis. How-, kuidas me saame asjad õigetele rööbastele jällegi naabrite abiga? mida te arvate kahest olulisest naaberriigist äh, praeguses asjade seisus? Grazie. Io non ho più nessuno, quindi suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole. nii et annan siis sõna meie külalistele kümme minutit mõlemale kõnelejale eraldi. püüan vastata küsimustele küsimuste kaupa. kõigepealt härra Kaaler küsimus kokku lepitud mehhanismid Aafrika äh, Euroopa Liidu kohtumisel, Aafrika Euroopa Liidu kohtumisel Abidžaanis. rahvusvaheline rändeorganisatsioon peaks äh, transiidi ning äh, lahkumise Liibüast korraldama nad peaksid aitama siis sisserändajaid äh, või rändajaid suunata oma riikidesse. ja tegelikult mingisugust äh, teha, kirjeldust selle kohta, milline see mehhanism päriselt on, veel ei ole. ja me ei tea, kuidas äh, ja kus see mehhanism peaks paiknema, kas Tripolis, Tripolist väljaspool, kui suur selline üksus peaks olema. siin on mainitud ajakirjanduses ja ka Abidžani tippkohtumistel äh, oli äh, kolm tuhat seitsesada, kolm tuhat kaheksasada inimest see on võib-olla siis üks kinnipidamis, nõndanimetatud kinnipidamiskeskuse rändajate arvust, arvudest äh, Tripoli läheduses. aga meie Liibüa poole pealt ripub endiselt õhus küsimus see, kui pikaajaline see protsess on. siin on nii palju üksikasju, mis vajavad lahendamist kui on äh, riigisisesed pagulased, äh, kodakondsuseta isikud, äh, pagulased, siis rahvusvaheline rändeorganisatsioon ja ÜRO inimõiguste kõrge esindaja ei saa neid oma koduriikidesse tagasi saata. ÜRO inimõiguste kõrge esindaja on üle neljakümne kolme inim-, kolm, neljakümne kolme tuhande inimese kinnistanud kinnitanud abivajajaks, liibüalased ka ei teadnud seda arvu. augustis kaks tuhat kuusteist oli see näitaja kolmkümmend üheksa tuhat, nii et see arv kaus-, kasvab. Euroopas on teil ümberasustamise süsteem ümberpaigutamise süsteem, te teete koostööd, ümber paigutate, ümber asustate ümber, jagate kvootidega äh, sisserändajaid omavahel. Liibüas lihtsalt arv, sisserändajate arv kasvab ning keegi ei selgita Liibüa kodanikele seda, millal see arv hakkab vähenema ja millal asutatakse kõik need nelikümmend kolm tuhat ümber ja need on ainult registreeritud inimesed. ÜRO inimõiguste kõrge esindaja on öelnud, et isegi äh, üle saja tuhande Liibüas paikneva rändaja tegelikult on äh, vastavad pagulase tingimustele, varjupaigataotleja tingimustele. Need on ebaseaduslikud. seitsekümmend, äh, seitsesada tuhat inimest on nüüd tulnud juba Liibüa territooriumile. nii et kui me räägime siis sellest transiidi äh, ja lahkumise mehhanismist, siis äh, tuleb alati küsida, millal ja kuidas ja kui kaua võtab see protsess aega. pidage meeles seda, et äh, riike on palju kust need äh, sisserändajad tulevad Liibüasse, mõningad, mõnedes riikides ei ole ei konsulaate ega diplomaatilist esindust, kust saada reisidokumendid, kust, kuidas kõik vajalikud asjatoimetused ühele poole saada ja mis saab eritrealastest? kas äh, Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon ja ÜRO kõrge esindaja no, viib äh, need Eritrea kodanikud tagasi Eritre-, Eritreasse või jäävad nad Liibüasse? kõik need küsimused vajavad vastuseid, nelikümmend kolm tuhat varjupaiga taotlejat, pooled nendest on süürlased ja on umbes seitse tuhat, kaheksa tuhat iraaklast, aga siis on tuhandeid ja tuhandeid eritrealasi, kes on registreerinud ja, ja ka need ja, ja tuhandeid, kes ei ole ennast registreerinud, see on probleemiks ka Liibüale. teine Euroopas te olete kokku leppinud kakskümmend kak-, kakskümmend kaks tuhat inimest, kes ümber paigutatakse, aga te ei ole saavutanud seda. Te olete seitse tuhat või midagi sellist suutnud ümber paigutada. ja nüüd äh, annate te lubadusi viiekümne tuhande kohta ja pole selge, kas te suudate seda ellu viia järgmise kahe aasta jooksul või mitte mis puudutab inimkaubandust Liibüas ja sisse kauplemist sisserändajatega kui orjadega. see tava ei ole Liibüale sugugi mitte iseloomulik. see on igati hukkamõistu väärt ning äh, selle mõistavad hukka kõik liibüalased, see ei vasta meie südametunnistusele, meie ühiskonna alusväärtustele. sellist ebainimlikku kohtlemist meie ei talu. ning kui sellise tegevusega, sellise ebainimliku tegevusega on keegi seotud, siis need ei ole ainult äh, liibüalased, need on aafriklased, kes äh, Liibüa pinnal kauplevad oma vendade aafriklastega, oma ligimeste aafriklastega ja nagu te teate, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni raportite järgi tehakse seda mitte ainult Liibüas, vaid ka Tuneesia põhjaosas ja kogu marsruudi ulatuses. mis puudutab sisserändajate tingimusi kinnipidamiskohtades siis äh, kõigepealt äh, võib-olla kinnipidamiskoht ei ole teie jaoks vastuvõetav termin ja teie tahaksite, et tegemist oleks nii-öelda vastuvõtukeskustega, tahaksite nimetada seda teise nimega. aga need eluasemed, need peavarjud on Siseministeeriumi alluvuses. ja selliseid on kolmkümmend kuni kolmkümmend viis sellistes asutustes saab, saab peavarju umbes kakskümmend tuhat sisserändajad peamiselt püütakse nad merel kinni ning saadetakse need tagasi nendesse kaheteistkümnesse punkti, mis on Rahvusvahelise Rendeorganisatsiooni ja ÜRO poolt paika pandud ja siis nad viiakse siis sealt nendesse keskustesse ja ebaseaduslike sisserändajate arv on praktiliselt äh, võrdne meie Tahura liigi kod-, elanikega, kes ei saa oma kodulinna tagasi pöörduda. ja nüüd me siis äh, püüame nad kinni, kordame päästeoperatsioone, viime nad tagasi Liibüasse, aga meie enda kodanikke me ei saanud omaenda kodulinna tagasi viia see peaks vast aitama natukene mõista probleemide tegelikku olemust. me ei saa Liibüat sellises kaootilises äh, olukorras jätta üksi selle rändeküsimuse lahendamisega või öelda, et kogu rännet saab hallata Liibüast. Liibüa on ainult üks osa, üks väike osa suuremast pakist Liibüa on sõjajärgne riik, ärge unustage seda. viimased äh, kuus-seitse aastat ei ole keegi tähelepanu pööranud asjaolule, et Liibüa on väga ohtlikus olukorras. äärmiselt kummaline, et tahetakse sõjajärgset riiki rände kaudu jalgadele saada või öelda, et me tahame eba, mitteturvalises äh, riigis tagada tu-, sisserändajate turvalisus järsku. selle asemel, et viia neid tõesti turvalisse kohta. see on väga, väga keeruline. ja seetõttu austatud Euroopa Parlamendi liikmete külaskäik oleks tõesti oluline. Euroopa Parlamendi liikmed läheksid koha peale, saaksid Liibüa kodanikega rääkida koha peal, käia, külastada mitte ainult neid keskusi nagu Pojala, ütles, et teil peaks olema võimalus minna ka vaatama meie enda inimesi, kes elavad seitsmeteistkümnes laagris Tripoli ning Benghazi piirkonnas. kakskümmend, kakskümmend kaks tuhat. nii on asjad koha peal ja mis puudutab äh, koostööd Euroopa Liiduga ning äh, rannavalve väljaõpet, pärast Sofia operatsiooni loomist, nagu me teame, siis selle eesmärgiks oli äh, peatada inimestega kauplemise, kauplevate võrgustike töö aga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maist kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maini on tegevus äh, toiminud, aga midagi ei ole saanud ära teha. tööd alustati korralikult kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus, hakati välja koolitama Liibüa äh, rannikuvalved, kes pidid siis päästeoperatsioonid meie territoriaalveetes üle võtma. nüüd on umbes äh, sada viiskümmend, sada kuuskümmend inimest koolitusel Sofia alustel. ja Itaalia ametivõimud on andnud Liibüa rannikuvalvele neli laeva või viis, kindlasti mitte rohkem kui viis ja varem oli ainult üks alus, kolmekümnemeetrine alus, millega viidi läbi päästeoperatsioone meie vetes. nüüd on siis Itaalia andnud veel aluseid ja nüüd on äh, on kakskümmend neli tundi ööpäevas kaetud siiani on läbi vaadatud ning teostatud pääse, päästeoperatsioon seitsmeteistkümne tuhande inimese suhtes, kes on toodud tagasi Liibüasse. ja mis puudutab vabaühenduste süüdistusi, siis ma peaksin äh, asju selgitama, siis äh, kui äh, alus antakse, Eh, kontaktile. kui tuleb teade ja saadetakse edasi teade päästeoperatsioonist, siis see võib minna ka vabaühendustele. ja MRCC räägib Liibüa rannikuvalvega, ütleb, et siin on siis alus, kus on kas sada kuni kolmsada näiteks ähm, ning antakse koordinaadid, palutakse tulla kontrollima, kui vabaühendused saavad äh, informatsiooni selle kohta, siis nad püüavad kohale tulla kiiremini ja jõuda kohale enne rannikuvalvet. ja mitmed äh, pagulased on hüpanud oma laevast välja selle ja püüdnud ujuda äh, vabaühendustele alustele, et Liibüa rannikuvalve neid kinni ei võtaks. ja siis seitsmekümne kaheksakümne ruutmeetri pindalalisel alal toimub see. ja põhimõtteliselt lained, tuul ja habras alus lainetel ja aafriklased, kes ei oska ujuda, kõik see kokku on äh, vägagi murettekitav. ja Liibüa rannikuvalvet süüdistatakse selles, nagu nad tahaksid Vahemeres lihtsalt teadlikult äh, sisserändajaid uputada. ei! see on vale, mis vale. Liibüa rannikuvalve töötab meie vanade sõjaväelaste kaudu, kes on saanud oma väljaõppe Kreekas, Hispaanias, Ühendkuningriigis, lääneriikides. Nad on professionaalid, aga me, neil ei ole ressursse. ja laevad ei ole ka samuti tegelikult otse sajaprotsendiliselt mõeldud päästeoperatsiooniks, operatsioonideks Nad on madala tekiga, nad ei ole madala tekiga alused, kus saab ulatada sisserändajatele käe ja, või, või, või tõmmata neid üles. on mitmeid tehnilisi aspekte, mida tuleb arvesse võtta ja nüüd annan võimaluse kolleeg Mestranile vastamiseks ning siis võtan ülejäänud küsimused. suur tänu! suur tänu nende küsimuste eest, mis puudutab Abidžaani tippkohtumist, siis meil ei ole piisavalt infot. mulle tundub, et selle skandaali põhjal, orjapidamise skandaali poh-, põhjal teevad Aafrika riigid ja Euroopa riigid, mõningad Euroopa riigid järsku järeldusi, et äh, nüüd tuleb midagi ette võtta. aga midagi ei ole võimalik ära teha, nagu paistab, me oleme aastaid juba öelnud, te ignoreerite seda, mis Liibüas toimub, te lasete äh, avalikul korral kokku variseda, te lasete kuritegelikel organisatsioonidel pead tõsta, te lasete piirid avada ja nii edasi ja nii edasi kogu lõunapoolne piirkond oh, on nüüd lii-, mitte Liibüa päritolu inimeste kontrolli all, nii et Sharasi valitsuse poole minna ja, ja nende süüdistamine selles, et äh, ei ole võimalik olnud midagi ära teha, ei ole sugugi mitte õige. olen nõus äh, härra Farhati sõnavõtuga igas osas. siin räägiti ka kohalikust tasandist ning kohaliku tasandi kaasamisest, jah, minu arvates on kõige olulisem see, et me lahendame probleemid riiklikul tasandil, sellepärast et erinevad äh, mured ning probleemid, äh, mis toimuvad kohalikult, mis leiavad aset kohalikul tasandil, on äh, väikesed probleemid, aga muutuvad suureks. näiteks äh, öeldakse, et mina ei äh, võitle selle vastu, äh, mina ei võitle sinu vastu sellepärast, et sa röövisid minu laeva või midagi sellist, vaid räägitakse, et sina oled teist, teise usulise kuuluvusega või nii edasi, nii edasi. kui me tahame siin tsentraliseeritud riigist mõtteid hellitada, siis äh, ma arvan, et me ei saa tagasi pöörduda selle kultuuri juurde äh, nagu Gaddafi ajal. meil on vaja detsentraliseeritud süsteeme, detsentraliseeritud süsteeme, kus äh, ressursse hallatakse seadusest lähtuvalt ning kus tulu on võimalik ümber jaotada kohalikule tasandile ning kohalikul tasandil on oma kohustused ning õigused aga see peab olema kõikehõlmav lähenemine, järjepidev lähenemine, me ei saa lihtsalt äh, anna, anda ohje kätte kohalikule tasandile. Äh, mõnes piirkonnas on näiteks äh, kohaliku omavalitsuse juhiks nii-öelda sõjaline juht, siis on rahva poolt ametlikult valitud juht ja nii edasi ja neid on igasuguseid, mõned teevad oma tööd hästi, mõned teevad oma tööd äärmiselt viletsalt ja kohaliku tasandi rakendamine ei ole siin mingisugune imerohi, mis lahendaks kõiki probleeme, nii need asjad ka ei käi. miks kahekordne kodakondsus äh, välistab ka meie põhiseaduse projektis äh, valitud ametikohad. see on seotud äh, islamistide mõttega, et hoida ära mõningate isikute sisenemine poliitilisele areenile. ma olen veendunud, et neil oli öö, oma mõte, aga see tõenäoliselt võetakse ära. Hassan Salam eh, tegi selle kohta ettepaneku, ütleb eh, härra Farhat. nojah. mulle meeldib, kuidas Salame ütles, et meil ei ole eelarvamusi mitte kellegi suhtes me ei hakka ütlema, et sina ei kandideeri, sina ei kandideeri, aga no, kõigepealt tuleb äh, ICC mandaadi küsimus lahendada. nojah. tuleb kohtuprotsess läbi teha, siis on võimalik seda teha, siis ei ole kellelgi mingisuguseid probleeme valimistel kandideerimisega. muidugi võib kandideerida. aga poliitiliselt on asjad teistsugused. kas äh, on tegemist inimesega, kes suudab riiki ühendada selles küsimuses, kes äh, suudab seda teha ähm, jah, selles suhtes on igaühel eriarvamused, mõned leiavad, et ähm, et me ei taha, et vana aeg tagasi pöörduks. noh, mõelge Itaaliat pärast fašismi aega, pärast ei tahetud jällegi fašistlikke erakonda võimule lasta. üks riik võib ju öelda, et me ei taha diktatoorliku režiimi ja riigikorra juurde tagasi pöörduda, minu arust on see igati legitiimne valimiste küsimus. minu jaoks ei ole probleemiks äh, mitte äh, õiguspärasus, vaid legitiimsus. õiguspärasuse seisukohast jah, on mitte mõned asjad võimalikud, kuid äh, asju tuleb korraldada niiviisi, et suur osa, suurem osa liibüalasi saavad osaleda nendes valimistes, et need oleksid äh, legitiimsed valimised, ähm, nii et ei oleks nii, nagu siis, kui viimane kord ainult viisteist protsenti inimesi osales valimistel. rahvas peab ikkagi oma käe alla panema. ja see on võitlus, mida tuleb pidada. valimiskampaania tuleb läbi viia, valimisseadus peab olema lihtne, mitte nii, nagu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta valimisseadus, mis oli äärmiselt keeruline. ja mitte keegi ei mõistnud seda. kui on äh, lihtne valimisseadus ja on äh, kampaaniamehhanism, ka propagandamehhanism paigas ning inimesed saavad aru, et valimised on tõesti väga olulised, siis ongi rahva poolt legitiimsus tagatud. ja see oleks äh, oluline samm edasi aga loomulikult täpselt samasuguse legitiimsusega võib rääkida vastupidisest. Äh, kui inimesed ei lähe valima, siis jah, jällegi on süsteem puudulik. kui aga meil ei ole mitte mingisugust alternatiivi, ütleksin mina, kui Salamee plaan ei toimi, siis selle asemel, et istuda käed rüpes ja lihtsalt oodata, kutsugem rahvas kokku ja vaadakem, kas on võimalik seda teha. kui osalusmäär on suur ja rahvas on ära öelnud, mida ta soovib, siis on väga raske sõjalistel rühmistustel äh, ja teistel äh, sellele vastu astuda, rahva soovile vastu astuda. võib-olla ma olen naiivne. aga ma arvan, et see on ainus võimalus ära hoida veelgi hullemat mis puudutab Euroopa Parlamendi külaskäiku Liibüasse, siis see oleks minu meelest väga oluline, aga minu ettepanek oleks, et seda ei tehta seitsmeteistkümnenda detsembri kandis. kui mina oleks otsustaja, siis äh, ma kuulutaksin selle välja täna, ütleksin, et tuleme näiteks kümnendal jaanuaril või millalgi siis. et ei tuldaks kohale siis, kui äh, tuleb võtta seisukohta seitsmeteistkümnenda detsembri küsimuses, on, äh, et oleks selge sõnum, et me tuleme kohale, vaatame, kuidas asjad on jaanuarikuus või millalgi hiljem. see on minu isiklik arvamus. Eh, one minute. Yes. Um, regarding the, uh, the, the torture mis puudutab piinamisi ja uh ja inimrööve, mis rändajate suhtes on toime pandud. inimröövid ei ole piiratud ainult rändajatega, seda, selle all kannatavad ka Liibüad, ka nende eest nõutakse lunaraha, neid tapetakse. ma toon teile näite. käesoleva aasta detsembrikuus juhtus olukord, kus Shashari pereisa, nad elavad Liibüa lääneosas. tema kolm last on kolm, kaks aastat olnud juba röövlite käes, neid ei ole veel tagasi saadud. ja Lüü-, Liibüa julgeolekuorganid ei ole suutnud neid lapsi koju tagasi tuua. Liibüa rannikuvalve üks juhte, kes töötab ühel alusel otsingu- ja päästeoperatsioonide käigus, tal on kolmeteistaastane poeg, keda gäng üritas röövida ja kui ta põgenes, siis teda tulistati ja nüüd on see poeg halvatud. selle taga on tõsiasi, et isa töötab rannikuvalves, töötab inimkaubitsejate vastu ja selle tõttu on tema laps kannatada saanud. selliseid juhtumeid on tohutult palju aitäh! püüame selle teema kokku võtta suur,. suur-suur aitäh meie külalistele! esimene asi, mida kindlasti tuleks öelda, on see, et Euroopa Parlament peab välja mõtlema, mida me soovime teha viimasel ajal on paljud olnud huvitatud Liibüa küsimusi arutamast. ja komisjon peaks ka seda teemat puudutama. me peame mingisuguse visiooni kujundama Liibüa küsimuses ja iga komisjon peab oma panuse andma, kui me tahame, et meil oleks mingisugune tugev äh, mõju käimasolevatele protsessidele, siis peab igaüks oma panuse sellesse arvamuse kujundamisse andma. kindlasti meie külalised on teadlikud sellest, et kui me Liibüa põhilised vastasjõud kaardistame, siis see on tegelikult väga oluline protsess, kui me vaatame Liibüa kaarti, siis me näeme, et äh, erinevad grupeeringud mm, tegutsevad erinevatel kihtidel on need grupeeringud, kes olid äh, al-Gaddafi vastu, on sugukondlikud kontakt, kontaktid ja konfliktid. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta protsessides osalesid erinevad grupeeringud, äh, islamistlikud äh, sõjaväelised grupeeringud Tripolis, Misurat seega selline väga killustatud olukord jätkub ka praegu ja see on tegelikult takistanud ÜRO erisaadikutel mingisugust edu saavutamast. mida saab siis Euroopa Parlament ära teha? ma usun, et Liibüa küsimus on Euroopa ja Aafrika ühisküsimus. me peame sellest aru saama, sest see on tegelikult selline riik, mis on võtmekoht stabiilsuse tagamisel mõlema piirkonna jaoks. sellel on tohutu mõju rändeprobleemile ja rändeprobleem omakorda mõjutab väga tugevalt Euroopa kontinenti, seega me peame Liibüat vaatama laiemas kontekstis ja see tähendab, et meie lähenemine peaks ühest küljest võtma aluse uue, aluseks uue strateegia, mis on Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu, Aafrika ühine strateegia, seda saab Abidžaanist juhtida, see kindlasti katab finantsressursse, mis on protsesside juhtimiseks vajalikud, aga samas on ka vaja stabiliseerimisprotsessi poliitilise olukorra tasakaalustamise jaoks. valimiste küsimus Salame plaani kohaselt kui need ei toimu, siis me peame seda võimalust arvesse võtma, aga selline võimalus oleks väga-väga ohtlik, eriti arvestades seda, mis praegu Liibüas on toimumas. me peame väga hoolikalt mõtlema selle üle, kas sellisel stsenaariumil üldse tohiks lubada juhtuda. me peame kogu oma jõu pühendama praegu sellele, et tagada see, et Skirati kokkulepet jätkuks ja et seda laiendatakse, et meie lai-, visioon oleks laiem. seitsmeteistkümnes detsember ei ole mingisugune sümboolne kuupäev, see on oluline kuupäev, aga see peaks andma meile võimaluse saada aega protsessi järgmiste sammude läbitöötamise jaoks. ja härra Haftari ähm, sõnavõtt teeb mind murelikuks ja samuti ka teised äh, fenomenid, mis võivad kogu protsessi mõjutada, teevad mind murelikuks. ma tahaksin äh, ka teist mm, aspekti rõhutada, rändeprobleem on väga-väga suure, suur probleem. ja ma arvan, et praegune lähenemine rändeprobleemile, kus mõnel riigil, näiteks minu riigil Itaalial on kahepoolsed äh, kokkulepped selleks, et rändeprobleeme äh, lahendada, on kaasa toonud suuri koormaid ka minu, meie, minu kodumaa jaoks, aga samas me ei saa kuidagi teeselda, et inimeste eemale lükkamine äh, asju lahendaks me peame mõistma seda, et kui me lükkame inimesed Liibüasse tagasi, kus valitsust ei ole ja kus olukord on väga keeruline, oluline on see, et kui inimsmugeldajate vastu võideldakse ühes piirkonnas või ühel tegevusalal, siis lükatakse need smugeldajad teiste teemade juurde nad hakkavad näiteks naftasektoris tegutsema ja sellega tekivad uued probleemid. probleemid võivad hakata tekkima suurte naftatankeritega. seega läbirääkimiste probleemid ja samuti eh, migrantide tagasilükkamine sunnib need inimesed inimlikus mõttes katastroofilistesse oludesse ja teine mõju on see, et kurjategijad hakkavad tegelema teiste valdkondadega, mis võtavad ära ressursse nendelt öö, sektoritelt, mis on eluliselt olulised, seega Euroopa Liit peab oma poliitikat rändeprobleemi osas öö, analüüsima ja, ja läbi mõtlema. ja üks teema, mida me ei ole küll puudutanud, aga me ei saa kuidagi pead liiva alla peita. Liibüas mängivad oma rolli ka teised välised jõud, millel on omad huvid. muuhulgas ka Euroopas on jõud, mis soovivad mingisugust tulemust Liibüas kui meil Euroopa Liidus ei ole piisavalt tugevas positsiooni, siis me peame olema teadlikult äh, sellest, et kui liikmesriikide tasandil ei ole võimalik probleeme lahendada, siis me peame delegeerima oma õigused Euroopa Liidule äh, ja Euroopa Liit peaks siis ühiselt tegutsema. meie omapoolse sammuna saame koostada raporti välja pak-, välja tooma kõik need probleemid, millega tegeleda tuleb ja samuti välja pakkuma oma lähenemise, kuidas võiks edasi liikuda probleemi lahendamise suunas. kindlasti tuleks raporti koostamisse kaasata ka teisi komisjone, nii et me Euroopa Parlamendi poolt räägiksime ühe häälega. suur aitäh, austatud külalised, et te meie keskele tulite ja nüüd võime oma päevakorras järgmise punkti juurde edasi liikuda Bene, possiamo... hästi, kolleegid, jätkame oma tööd. tänase päevakorra teine arutlusele tulev teema puudutab Gruusiale antavat makromajanduslikku finantsabi. tegemist on olulise teemaga sest selles küsimuses on oru, oluline arutelu toimumas. ilmselt te mäletate, et me oleme juba eh, Euroopa Komisjoniga olnud kontaktis selles küsimuses. me oleme rääkinud tingimustest ja ressursside kasutamisest, sellest, millised ressursid Gruusiale eraldatakse ja kuidas neid ressursse kasutatakse. Teil on ilmselt meeles, et härra Andreis Mamikins on see, on raportöör annangi sõna temale, et ta saaks seda arvamust lähemalt tutvustada. suur aitäh! nagu te mainisite, komisjon on teinud ettepaneku eraldada nelikümmend viis miljonit eurot äh, kolmkümmend viis miljonit laenudena, kümme miljonit grantidena. möödunud äh, finantsabi oli nelikümmend kuus miljonit ja viimased väljamaksed tehti selle aasta esimeses pooles. arvamuse eelnõus, mille ma möödunud nädalal teile saatsin, on ainult üks muudatusettepanek. selle muudatusettepaneku eesmärk on äh, kinnitada veel kord tingimusi, mis on finantsabi andmisele. Äh, oluline on inimõiguste kaitse ja õigusriiklike põhimõtete järgimine ja samuti on oluline see, et komisjon ja välisteenistus jälgiksid nende tingimuste täitmist kogu finantsabi andmise perioodi vältel ja samas puudutati ka küsimust, et kas oleks vaja Euroopa Liidu Nõukoguga ühise Ähm, ähm, seisukoha kirjapanemist selles kontekstis. oluline on demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimine Gruusias. Gruusia valitsus peab institutsioonilisi reforme jätkama ja Gruusia on lubanud oma konstitutsiooni alusel olukordi parandama. samas välisteenistus ka neid reforme jälgib ja, ja kontrollib. ühisdeklaratsioon käesoleva aasta juulikuu Moldova kokkuleppe osa ja see ettepanek, mida mina nüüd Gruusia kontekstis teen, on positiivsemalt meelestatud ja ma tahaksin praegu tänadagi komisjoni, et te olete väga kiirelt reageerinud minu esitatud küsimustele, ma olen ka teie vastuseid jaganud oma kolleegidega, suur aitäh äh, varurap-, variraportööridega, kellega meil on olnud võimalik juba koostööd teha ja kellega me koostööd jätkame, suur aitäh ka Hanna Tak-, Hannu Takulale, kellega me oleme ka eh, tihedalt koostööd teinud eh, ma usun, et me saame oma positiivset koostööd INTA komisjoniga jätkata, nii et edu kiiresti saavutada. aitäh. nüüd saabki sõna ka kaasraportöör härra Takula. aitäh, esimees, lugupeetud kolleegid, suur tänu, et äh, mind äh, komisjoni istungile kutsusite, mul on väga hea meel, et kaks komisjoni koostööd teevad selles küsimuses mul on väga hea meel olnud äh, töötada koos härra Mamikensiga, meie koostöö on olnud väga sujuv. samuti on mul hea meel kuulda täna ka teie kommentaare, see on juba kolmas kord, kui komisjon teeb ettepaneku anda makromajanduslikku finantsabi Gruusiale pärast äh, sõjaväelist konflikti Venemaaga aastal kaks tuhat kaheksa. seekord näeb komisjon ette nelikümmend viis miljonit eurot abi, kümme miljonit grantidena ning ülejäänu kolmkümmend viis miljonit eurot laenudena. Gruusia on idapartnerlusriik, geopoliitiliselt asub see väga keerulises asukohas viimastel aastatel on kohaliku raha väärtus vähenenud oluliselt, see on suurendanud riigi võlga ja mõjutanud ka eksporti. SKP kasvu on toonud kaasa peamiselt investeeringud. hoolimata olu-, suurtest probleemidest, millega Gruusias on tegeldud, on siiski usaldusväärsus süsteemi vastu alles jäänud, see tuleb, kes, tuleneb just Keskpanga olulistest sammudest. Gruusia on ka vabakaubandus lepinguga liitunud, see näeb ette ka vahendid majanduse stabiliseerimiseks. komisjon on teinud oma soovituse Gruusiale, kuidas liikuda edasi demokraatia stabiliseerimisel. väga oluline on meeles pidada, et kõik see võtab aega ning selleks, et leiaksime pikaajalised lahendused, peaksid need tulenema just riigi enda poolt. usun, et Gruusia on meile näidanud, et soovib jätkata stabiliseerimise teel ning äh, rahaline abi Euroopa Liidu poolt äh, lähtub konkreetsetest tingimustest, et selline areng ka toimuks, aitäh! Grazie, grazie lei, ora cominciamo con gli sci-. suur tänu! nüüd äh, saavad sõna variraportöörid. palun minu kolleegi Jaromir Štetina nimel soovin esmalt tänada raportööri ja teisi kolleege ettepaneku eest. härra Stettina on nõus sellega, mida härra Mamikins on ette näinud, nimelt üks muudatusettepanek ühis, ehm, ühiselt nõukogu ja parlamendikomisjoni poolt, me peame, et Gruusias asjad arenevad, aga samas on veel vaja väga palju tööd ära teha võttes arvesse just Euroopa Inimõiguste Kohtu hiljaaegset otsust endise peaministri osa, kohta ning põhiseadusreformide kohta. makromajanduslik finantsabi peab olema tingimuslik ning sõltuma eh, tõhusate demokraatlike mehhanismide paikapanemusega kohtusüsteemis eh, ning see peab meie ühisavaldusest selgelt välja tulema. aga see peab toimuma ka praktikas. vastavalt artiklile kaks komisjoni ettepanekust komisjon ja välisteenistus jälgivad tingimuste täitmist kogu elutsükli vältel. samas artiklis on öeldud, et tingimused, tingimustes on paika pandud äh, ka viited inimõigustele ja õigusriigi põhimõtte järgimisele. ning härra Stettinal on äh, küsimus välisteenistusele ja komisjonile, kes äh, jäl-, teostavad järelevalvet. esimene küsimus härra Stettina poolt komisjonile ja välisteenistusele on järgmine. kas saaksite üksikasjalikult kirjeldada, kuidas artiklis kaks toodud tingimusi praktiliselt rakendatakse ning teine küsimus meie ühisavaldus on kasulik demokraatlike protsesside ja reformide stimuleerimiseks, aga minule jääb selgusetuks, kuidas need praktikas teostatakse. härra Stettina ütles ka, et eh, soovib jätkata head koostööd raportööride ja teiste, raportööri ja teiste variraportööridega, aitäh! suur tänu! härra Ostrevitšus, palun. Gracias, president. Thank you, colleagues, for uh, suur tänu, esimees. suur tänu, kolleegid, et selles küsimuses sõna saan. Javier Narti, minu kolleegi variraportööri nimel, kes esindab ALDE fraktsiooni selles küsimuses. tema nimel pean tunnistama, et tegemist on olulise hetkega pöörame üha rohkem tähelepanu sellele, kuidas assotsiatsioonileppeid koha, kohaldatakse ja rakendatakse, aga samuti ka, kuidas kohaldatakse ja rakendatakse vabakaubandusleppeid Ida-Euroopa riikidega, kellega on sellised kokkulepped sõlmitud. tegemist on õige poliitilise suunaga ning Ahveti otsus äh, koostada eduaruandeid järgmisel aastal iga sellise riigi kohta on tervitatav. väga hea, et sellised riigid soovivad edendada oma suhteid Euroopa Liiduga vastavalt Euroopa väärtustele. tänan mõlemat raportööri mõlemast komisjonist valitud äh, lähtepunkt on õige, tingimuste seadmine on väga õige lähenemine, muudatusettepanek samuti. see toob sisse tegelikult ka poliitilised kriteeriumid makromajandusliku finantsabi andmisel. kolleegid, arvan, et on saabunud aeg tunnist, tunnustada seda, kui tähtis selline korrelatsioon on. me ei soovi kedagi karistada. me soovime, paika panna olulise instrumendi äh, järeltegevuseks, seireks, selleks, et mõjutada äh, olukorda ja arengut nendes konkreetsetes riikides. väga suur erinevus on eelarvetoetusel ja makromajanduslikul finantsabil. INTA komisjonis oli arutelu sel teemal eelmisel nädalal ja me jõudsime väga heale arusaamale arutelus osalejate vahel kuna meil on ühisavaldus ja sama eh, muudatusettepanek ka Moldovaga seoses, eh, leian ma, et, et sellised muudatused tuleb sisse tuua ka Gruusiaga. kolleegid, ma arvan, et me mõistame kõik seda, et need asjad, millest me räägime, peaksid liikuma ju nende riik, riikidele, nendele riikidele positiivses suunas. me oleme pidevas kontaktis, me oleme järginud Kontrollikoja auditites toodud soovitusi nende riikide kohta seoses äh, meie poolt antava abi kasutamisega. me usume, et on valitud õige lähenemine ning äh, loodan, et äh, ka kontrollikotta liigub edasi minu kolleeg äh, Hanno Takula ja jätkab sama poliitikaga, seega meie kahe institutsiooni vaheline edasine koostöö on isegi veel parem nendes küsimustes. suur tänu! Grazie, onorevole Scholz. härra Scholz, palun. Uh, suur tänu toetan kolleeg Astrevitšuse viimast äh, soovi, loodan, et äh, härra Takula võtab kaasa kõik, mille ta on saanud teada Inta komisjonis Euroopa Parlamendis oma uuel, oma uuel töökohal. suur tänu raportöörile arvamuse projekti eest Intas, meil oli väga põhjalik arutelu selle üle, kuidas suunata makromajanduslikku finantsabi selleks, et tagi, tagada võimalikult positiivsed tulemused, aga ka arutasime neid probleeme, mis on makromajandusliku finantsabiga seotud. seetõttu toetan ma seda mõtet, et tuleb paika panna ranged tingimused äh, nii nagu on Ahveti komisjonis tehtud, ka teiste riikidega jälle sellist abi on pakutud, aga see tähendab, et meil on vaja ka alalist äh, järelevalvemehhanismi selleks. Äh, võib-olla selle asemel, et äh, korra aastas raport koostada, on vaja, et kõik Euroopa Liidu struktuurid panustaksid sellesse järelevalvetegevusse. kuna me maksame ju endale maksulaekumistest äh, tulevat raha, makromajanduslikku finantsabi, seega vastutame ka oma kodanike ees selle raha kasutamise eest, seega järelevalve küsimused on seotud poliitilisemate küsimustega, mida me saame selle eest, äh, mida oma idapoolsete naabritele finantsabiga praegusel juhul Gruusiale anname ning mis puudutab juriidilisi küsimusi, tuleb võtta arvesse ka Veneetsia komisjoni soovitusi, aga tahtsin ahvetis äh, rääkida ka sellest, et me peame keskenduma sellele, mis on laenude ja grantide suhe makromajandusliku finantsabi korral. laenudega sageli äh, kordame seda, seame need riigid sõltuvussuhtesse aga makromajandusliku finantsabi üks eesmärkideks on anda nendele riikidele võimalus äh, ehitada üles majandus nii, et need, see oleks äh, jätkusuutlik ja kestlik äh, vastavalt selle riigi tingimustele, nii et see oleks demokraatlik ja konkreetse vabariigi kõiki kodanike huvi ähm, arvestav seega minu fraktsioon toetab äh, grandipõhist, mitte laenupõhist lähenemist, kuna see just tähendab, et me anname neile täiendavat finantsabi tulevikus, aitäh! Grazie, honorable Arms. aitäh, proua Harms, palun. I don't have to um... aitäh, ma ei pea ilmselt kellelegi meelde tuletama, et me oleme enne idapartnerluse tippkohtumist selliseid küsimusi juba põhjalikult arutanud. oleme rääkinud järgmisest sammudest, eriti just assotsieerunud riikide puhul. Euroopa Parlamendis enam-vähem kõik on olnud nõus sellega, et järgmiseks tuleb vaadata, kui, kuidas rakendatakse assotsiatsiooni kokkuleppeid ning äh, ka makromajanduslik ja finantsabi raames tuleb samuti saavutada see, et me konkreetselt aitaksime kaasa nendele reformidele, mis on siia vajalikud assotsiatsioonilepete raames. Pole kahtlustki assotsieerunud riikidega kohtumistel, idapoolsete naaberriikidega kohtumisel, et see oleks hea lähenemine poolt, mida ma sooviksin lisada kolleegide sõnavõttudele veel, kes on Intas seda arutanud. nimelt, me peame olema usaldusväärsed, usutavad nendes tingimustes, mis me seame ja kui me oleme tingimused juba paika pannud, need tingimused muide peavad olema ka teostatavad, siis ei tohiks me sellest enam taganeda ning selline protsess tingimuste paikapanemisel on meil veel endiselt tegemata ning äh, need kolleegid, kes idapartnerluse raames nende riikidega koostööd teevad, peaksid sellesse panustama. mis puudutab Gruusiat, siis kõik on nõus, et see riik, äh, selles riigis asjad arenevad paremini kui mõnes muus riigis, aga me teame ka seda, et nad on väga suure surve all mitte ainult ei ole külmutatud konfliktid vaja lahendada, vaid on Aserbaidžaani ja Türgi küsimused veel õhus. Nad nõuavad väga palju tähelepanu. tegemist on väga keeruliste suhetega naaberriikide vahel. seega poliitilisi pingeid on väga palju ja me ei tohi neid unustada äh, riigi hindamisel. minu vaatepunktist pärast teie öeldud lisaksin veel järgmist meedia areng, meediasektori läbipaistvus on väga oluline, aga samuti oma, meedia omandi küsimusega seotud küsimused ja meedia mitmekesisusega seotud küsimused on väga olulised. mina sooviksin, et need toodaks samuti nendesse tingimustesse sisse samuti kohtute sõltumatuse küsimus, nii nagu me oleme seda arutanud juba ka Veneetsia komisjoni esindajatega, kohtute sõltumatus, kohtusüsteemi sõltumatus ei tohi jääda tahaplaanile. isegi kui me näeme positiivseid arenguid, peaksime jätkama arutelusid ja selgelt assotsieerinud riikide, riigid Gruusiaga ka selles küsimuses edasi tegelema lisaksin ka ühe, mõned tänusõnad. Gruusia on nende riikide seas, mis ei äh, saada ka niinimetatud Gülani liikumise liikmeid Türki tagasi. me peaksime toetama sellist lähenemist olgugi, et me teame, et mitte kõik inimõigustega seotud küsimused ei leia ideaalset lahendust Gruusias, ka äh, soolise võrdsuse küsimustega ei tegelda just positiivselt, siis tooksin just selle positiivse punktina välja, võttes arvesse nende geograafilist asukohta. aitäh! Grazie, onorevole Jurek. aitäh, härra Jurek! suur tänu! meie jaoks on oluline, et me Gruusiat toetaksime, et me jätkaksime Gruusia toetamist objektiivsetel põhjustel, võttes arvesse ajaloolisi, geopoliitilisi põhjuseid. Nad soovivad liikuda lääne poole ja me peaksime seda samuti toetama. Gruusia ühiskond soovib liikuda lähemale lääneriikidele. aga ma olen nõus ka sellega, et me peaksime tegutsema mõistlikult. meie jaoks on oluline ka poliitvangide küsimus. vahel on tegemist läänemeelsete poliitikutega, kelle me peaksime keda me peaksime toetama. see selektiivne kohtumõistmine, sellest on samuti räägitud. õiguskaitseasutuste töö opositsiooni survestamisel, sellest on ka räägitud nüüd aga tuleb minna sõnadelt tegudele. me näeme, et poliitiline tagakiusamine on selge ja levinud, sellisele tegevusele tuleb teha lõpp. me peame võtma tõsiseid samme, otsustavaid samme selle lõpetamiseks. mis puudutab teisi küsimusi, olen nõus paljuga sellest, mida ütles proua Harms üldiselt, leian ma, et meie seisukohad on liikmesriigiti küll erinevad, aga me ei tohiks äh, oma soopoliitikat peale suruda idapoolsetele riikidele, Ida-Euroopa riikidele. seda tehes me võime hoopis, hoopis toetada Venemaa eesmärke. Venemaa kasutab ära meie ideoloogilist äh, toetust või ideoloogilist seotust nendes riikides ning äh, tegelikult heidutame neid äh, lääne poole liikumisel. kutsuksin üles mõistlikule lähenemisele, mõõdukusele selles, kõige olulisem küsimus on poliitvangide küsimus ja me peaksime eeldama, et nad vabastatakse. aitäh. <clears throat> aitäh. proua Kalniete, palun suur tänu. mina olen nõus täielikult sellega, mida härra Breda härra Stettina nimel ütles. eriti peatuksin Strasbourgi kohtu äh, Vanomera Abishvilit puudutava otsusel. see kohtuotsus näitab, et äh, Gruusias puudub äh, sõltumatu kohtusüsteem. otsus näitab, et poliitilised äh, mot-, poliitilistel motiividel on endine peaminister Mirabišvili pikka aega kinni peetud inimõiguste konventsiooni artikli kaheksateist äh, alusel ei tohiks äh, lasta seal sündida. tuletaksin meelde, et Euroopa Inimõiguste Kohus juba eelmisel aastal avaldas otsuse endise peaministri Mirabišvili kohta, kus leiti samuti, et rikuti Euroopa Inimõiguste konventsiooni teisi osi. otsus Euroopa Inimõiguste kohtult peaks avama ka meie silmad praeguse valitsuse osas De. demokraatlike kohustuste täitmisel ei ole oluline mitte ainult äh, selle sõnaline kinnitamine, vaid see, kuidas teostatakse igapäevast poliitikat. Need kaks äh, kohtuotsust tõestavad, et et endise peaministri Mirabišvili juhtum on äh, Gruusiale häbiplekiks ja minu jaoks on väga keeruline nõustuda justiitsministeeri-, ministri otsusega, et äh, Gruusia valitsuse poolt piisab sellest, et kui makstakse mõni tuhat eurot Mirabišvilile, see on, sellest ei piisa, riik, mis soovib euroopalikku tulevikku, riigile ei, sellisele riigile ei sobi sellised väljaütlemised. õige vastus oleks äh, kõik süüdistused tagasi võtta Mirabišvili vastu ning ta tuleks kohe ja no mingite tingimusteta vanglast vabastada, aitäh! suur tänu ja vaatame, mida on siis öelda komisjoni esindajal. meie külaline peaks vast kohal olema, kui ma ei eksi. naabruspoliitika ja makromajandusliku abiga tegelevast üksusest Euroopa Komisjonis. minu nimi on Jan Kriisa. tegelen naabrusriikidega majandus- ning finantsküsimuste peadirektoraadis ja kõigepealt ma tahaksin tänada kolleege toetuse eest. meil on äh, Georgias tõsiseid äh, raskusi rahastamisraskusega kahe tuhandenda aastani ja rahastamisvajadused on seotud kolme teguriga suur välisvõlg, jooksevkonto puudujääk ning välisreservide suurendamise vajadus ning lisaks sellele veel võla amortiseeringu vajaduste suur kasv järgneva kolme aasta jooksul. kõik need asjad on omavahel seotud ning meie ettepanek lähtubki kõikidest nendest teguritest ning äh, me oleme teinud ettepaneku siis sellest lähtuvalt äh, täiendava majandusliku finantsabi andmise kohta. nelikümmend viis miljonit eurot, see hõlmab äh, umbes kolm puu, kol-, ühe kolmandiku puudujäägist, rahastamispuudujäägist, mida IMF ja Maailmapank ei kata. ja see ühelt poolt toob Euroopa lisandväärtust ning tagab koorma jagamise teiste doonoritega. juhiksin Välisasjade Komisjoni tähelepanu ka sellele, et see otsus tuleks vastu võtta kiiresti, tegemist on majandusliku hädaabi instrumendiga ja kuivõrd siin on viidatud varem juba Kontrollikojale, siis üks varasemate auditite soovitusi sellise abi kohta naabrusriikidele sealhulgas oli, et komisjon peaks uurima võimalusi koos kaasõigusloojatega, kuidas seda otsuste vastuvõtmise protsessi kiirendada. kolleeg Pierre Moskovitši samuti on toonitanud, et kokkuleppele tuleb jõuda kiiresti, seda tehti Inta komisjoniga läbi rääkides paar nädalat tagasi. paari sõnaga aga veel nendest teemadest, mille tõstatasid parlamendiliikmed võtame teadmiseks äh, ühise avalduse ettepaneku väliskomisjoni arvamuse projektis ning meie komisjoni poolelt aga samas ei tea, mida sellise avaldusega soovitakse saavutada. loomulikult poliitiline eeltingimus on, et dem-, demokraatia, õigusriigi põhimõtete austamine, inimõiguse austamine, see on niikuinii ettepaneku üks osa, te olete sellele viidanud ka, see on artiklis kaks ja oma avaldusega tuletate te seda meelde, aga midagi suurt juurde ei lisata. lisaksin omalt poolt, et nii palju, kui ma aru saan, siis paistab äh, olevat mitmeid mureküsimusi. Te olete tõstatanud terve rea mureküsimusi aga mingisuguseid tõsiseid probleeme seoses Gruusiaga ei ole ning sellist abi andmist üldiselt toetatakse. välisteenistuse kolleegid kuulavad praegu ja mida ma ütlen ning parandavad mind, kui vaja on, aga väga raske oleks ette kujutada, et täiendavat maga-, makromajanduslikku finantsläbi ei antaks Gruusiale, sellepärast et see vastu, vasta poliitilistele eeltingimustele nii et ma arvan, et tegelikult ei ole hea tava lisada sellistele otsustele, mis on korduvotsused, avaldused, ma arvan, et see peaks olema erijuhtumite jaoks reserveeritud õigus. meil on olnud väliskomisjoniga ja intakomisjoniga Moldova teemal juba pikki arutelusid paar kuud tagasi, kui Moldova oli selline erijuhtum ning praegu muidugi mina ei ole see, kes siin otsuseid langetab, aga ma arvan, et kas võib-olla Gruusia kohta avalduse tegemine ei tooks kaasa äkki hoopis seda, et äh, Moldova eristaatus äh, nii-öelda nõrgeneb selle avalduse tulemusena. sisuliselt me arvame siis ühesõnaga, et ühisavaldus ei ole vajalik ning mõningate teiste küsimustega seoses ütleksin ma, näen, poliitilised eeltingimused, järelevalve artikkel kaks, meil on oma mandaat ja kui otsus vastu võetakse, siis teostame poliitiliste eeltingimuste üle järelevalvet kogu abi elutsükli jooksul ning ähm, kui otsus langetatakse, siis viiakse läbi kõigepealt hinnang. ning juhtaksin, viitaksin ka tingimuslikkusele laiemalt, kõigepealt meil on poliitilised eeltingimused, mis koos IMF-i nõuetega on alalised nõuded erakorraliseks majandusabiks ja lisaks sellele on meil veel vastastikuse mõistmismemorandumi eritingimused ning loomulikult tegemist on makromajandusliku abiinstrumendiga ning selle tingimused peavad olema aluseks majanduse haavatavuse vähendamisele, nii et rahastamiskriisid tulevikus jääksid ära ning äh, loomulikult tingimused peaksid olema instrumendi eesmärkidega seotud. see on muidugi Euroopa Parlamendi ning äh, Nõukogu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühiste avalduse ka täiesti kooskõlas makromajandusliku abi kohta, eriti põhimõttega üks A, kus on kirjas, et äh, tuleb toetada poliitilisi programme, kus on kohandavad ning reformivõtmed reformimeetmed, mille eesmärgiks on äh, bilansi parandamine ja see on ka loomulikult komisjoni ettepaneku artiklites, artikkel kolm, kus viidatakse majanduspoliitilistele eeltingimustele. oleme veendunud, et äh, instrumendi tugevus ning äh, võimendusefekt on eesmärgipärased nii et me ei tahaks äh, täiendavat äh, tingimuslikkust äh, paljudesse uutesse valdkondadesse, kartes, et see koormab ettepaneku üle. aga samas assotsiatsioonilepingud loomulikult on äärmiselt olulised. Euroopa Komisjon konkreetseid poliitilisi tingimusi paika pannes lähtub nendest ning väga paljud punktid nendes kokkulepetes on seotud otseselt majandusarenguga. kõiki neid võetakse arvesse. sotsiaalmisleping on mitmeaastase rakendusega, aga makromajanduslik abi on, on lühiajaline instrument, need on loomulikult erinevused, nii et ajakava tuleb nii-öelda kokku sobitada nii, et tingimused oleksid ühelt poolt ambitsioonikad, aga teiselt poolt ka teostatavad. suur tänu! üks lause ka laenude ning äh, nii-öelda stipendiumite kohta, me lähtume majandusarengust ning riigi olukorrast, äh, sissetulekust per capita ja võla jätkusuutlikkusest. Gruusia on äh, per capita sissetuleku osas nii mõndagi saavutanud, see on tore uudis ja seda on tehtud viimase viie kuni kümne aasta jooksul ja seetõttu siis äh, on vähendatud lihtsalt toetusena antavat abi võrreldes varasemate eraldistega. minu poolt praegu kõik, aitäh! väga tore! ja nüüd saab sõna härra Dirk Schöber. palun tehke lühidalt. suur tänu, teen nii lühidalt kui vähegi võimalik kõigepealt ma arvan, et Gruusia on siis idapartnerlusriikidest riik, kes on võib-olla kõige rohkem äh, selline riik nagu idapartnerluse süsteemi luues me silmas pidasime kahe tuhande kaheksandal, üheksandal aastal. jah, viimased uudised selle kohta, millised on assotsiatsioon, assotsiatsioonilepingu rakendusse raporti osas on meile teada, me räägime parlamendi, me räägime valitsusega äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses äh, saavutatud edusammudest ning äh, avaldame tunnustust poliitilisele stabiilsusele, poliitika poole kohustustele jätkata pingutusi ja OECD e ja Odir on öelnud, et põhivabadused äh, üldiselt on austatud, kandidaadid said kampaaniat läbi viia vabalt, saavutati nii mõndagi reformide elluviimisel kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, viisavabaduse režiim on alates märtsikuust jõus olnud. jätkame tähelepanu pööramist põhiseaduse reformile, nagu siin mainiti, tervitame muudatusettepanekuid, mis hiljuti esitati, mis on täielikult kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega. vaatame ka, kuidas läheb kohtusüsteemi reformiga ning äh, õigussüsteemi ning inimõiguste arenguga. hiljutise ombudsmani valik avaliku äh, äh, ja nii edasi on väga positiivne demokraatia arengu seisukohast üldisemalt. igal juhul tuleb reformide jätkusuutlikkus tagada ning äh, säilitada makromajanduslik stabiilsus, mistõttu toetame ka täiendavat makromajanduslikku finantsabi. välisteenistus on komisjoni teenistustega kogu aeg ühenduses ning oleme juhtinud tähelepanu sellele, et meie hinnang jääb jõusse ning poliitilised eeltingimused võib lugeda täidetuks meie hinnates. kinnitame ka seda ka, et EAS on valmis esitama üksikasjalikku hinnangut olukorra kohta demokraatia, inimõiguste õigusriigi põhimõtte ning reformide kohta kogu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul. ning ka, ka meie kahtleme selles, kas selline ühisavaldus on üldse vajalik, kuivõrd olukord ei ole sarnane Moldova olukorraga. seal on olukord märkimisväärselt Moldo-, dramaatilisem, Veneetsia komisjoni soovitusi ei austatud ja tõenäoliselt ei hakata ka austama. nii et seetõttu ka meie toetaksime ettepanekut mõelda natukene selle ettepaneku, ühisavalduse vajalikkuse üle järele. härra Mamikits. vabandust. ja kui te paneksite kõrvaklapid pähe, siis võib-olla äh, mul oleks teile paar sõna ka öelda kõigepealt, härra Mamikits. härra Krise ütles, et ta ei mõista teie pingutusi, võib-olla te võiksite siis selgitada, mida te, miks ja mida te teete, kavatsete, et ta saaks paremini aru. suur tänu! mul on terve rida küsimusi olen saatnud laiali terve rea küsimusi ning saanud vastused, olen väga rahul nende vastustega, kõik variraportöörid on vastuseid saatnud esitasin ainult ühe muudatusettepaneku. nii et ma ei saagi täpselt aru, millest me siin praegu räägime. mulle tundus päris selge vastus ja sellega ma arvan, et oleme selle arutelu lõpetanud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes detsember. ja kahekümne seitsmendal jaanuaril räägime sellest jällegi meie väliskomisjonis, selle teema käsitluse oleme nüüd käesolevaga lõpetanud Pronti. kas kõik on valmis? järgmised päevakorrapunktid puudutavad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmist. annan kohe sõna raportöör härra Predole. suur aitäh! ma näen et Roheliste fraktsioon muutub siin väga rahutuks. suur tänu. ma jälgin ühe silmaga ka kella ja ma näen, et meil on aega täpselt kolmteist minutit selleks, et kolm teemat läbi arutada. seega võib-olla puudutangi mõlemat äh, eelarve täitmise ja heakskiitmise punkti korraga. alustan komisjoniga Neid tegevusi eelarves, millega meie seotud oleme, on neli. ma tervitan äh, ja äh, me, ma kutsun üles äh, Euroopa Komisjonis siis kõiki soovitusi, kontrollikoja soovitusi arvesse võtma ja seda enam, et äh, tegelikult oleks äh, võinud äh, vähendada hinnangust veamäära veel null koma seitsme protsendi võrra, kui oleks kasutatud kogu nende käsutuses äh, olnud teavet. ja tervitan ka seda, mis puudutab julgeolekupoliitikat ning tahaksin ka Euroopa Komisjon oli just tähelepanu, et tööd tuleks teha kiiremini. ja siis veel. auditi kontroll äh, kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides äh, seoses ühinemiseelse abi rahastama vahenditega ja äh, pärast kontrollikoja hinnangut leian, et oluline on, et komisjon aitab kaasa äh, auditi äh, metoodikale ja teen ettepaneku muuta lõiget neli äh, ja tahaksin sõnastust probleemide allikate kohta selgemini välja tuua puudujääke nimelt auditisüsteemides meie partnerite hulgas. ja siis äh, punkt number viis, mul on väga hea meel, et selle institutsiooni äh, eelarve võeti vastu. Äh, areng on positiivne ning ma näen, et kõik kolleegid on lahkunud. kui me räägime eelarvest, mul on väga kasu, kahju sellest ja ma olen ainuke, kes selle eelarvega üldse tegeleda tahab, veel tegeleda tahab, välja arvatud teie, härra esimees, tahaksin mainida ka seda, et tuleks täiendavalt pingutada ka inimressursside paremini kasutamise nimel, et tasakaalu puudujääk kõrvaldada, eriti juhtkonna tasandil. me peame Äh, mõtlema äh, kõikidel tasanditel lähtuvalt nendest soovitustest, mille me oleme siin teinud. juhin tähelepanu sellele, et Euroopa Kontrollikoda on hankeprotseduuridega seoses, Euroopa Liidu hankeprotseduuridega seoses äh, täheldanud puudujääke ja sellega tuleks tegeleda ja juhiksin tähelepanu ka sellele, et oluline on arvesse võtta, kui me uusi prioriteete paika paneme, asjaolu, et äh, uusi põhimõtteid vastu võttes tuleb eraldada ka eelarvevahendid, olgu tegemist äh, siis äh, välisteenistuse või muude organisatsioonidega, muude asutustega selle teemaga tuleb tegeleda eelarvemenetluse ning mitmeaastase finantsraamistiku arutelude käigus, aga äh, juhin tähelepanu sellele ka, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes detsember ning äh, olen valmis tegema koostööd kõikide variraportööridega ning loodan, et vähe, vähemalt üks kord nad tulevad siia arutelule kohale. Grazie, non come in questo caso il term- aitäh. antud olukorras äh, on tõepoolest variraportööridest ainult varjud jal-, järgi jäänud. aga anna nüüd sõna komisjonile. palun. suur aitäh. mina vastutan äh, kontaktide eest Kontrollikojaga ja samuti ka auditi asutustega. ja mul on väga hea meel selle, nende muudatusettepaneku eest, mida te välja olete pakkunud auditite osas. kontrollikoja otsus põhineb tööl, mida me oma peadirektorides juba teinud oleme ja me oleme leidnud nõrku kohti. me ei ole praegu veel kulude hindamise faasi jõudnud, aga küsimus on tegelikult äh, auditi orga-, organite struktuurides, tööprotsessides välja on tulnud näiteks inimpersonali äh, planeerimise ja kasutamise nõrkused, samuti protsesside nõrkused, järelevalve nõrkus, me oleme kohtu, kontrollikojaga täiesti nõus ja me astume samme selleks, et äh, Mm, probleeme lahendada, aga on märkimisväärseid äh, probleeme, mis tuleb lahendada. me anname metoodika osas juhiseid nii planeerimise kui rakendamise osas ja me tahame ka detailset ülevaadet kõikide auditiorganite, kõikide auditite kohta ja me töötame nendega koos selleks, et paika panna iga liikmesriigi kohta tegevuskava, et probleemkohtadega tegeleda, seal on väga tehnilisi aspekte, riskihindamised muuhulgas. samuti oleme korraldanud äh, või korraldamas töötubasid selleks, et vahendada mm, parimaid praktikaid, näiteks kuu aega tagasi oli see toim-, toimus see äh, selleks, et probleeme äh, välja selgitada. me muretseme ka sellepärast, et auditite käigus ei leita piisavalt vigu üles. ma tahaksin äh, mm, loota, et meie järeldused vastavad ka otsuses välja toodud probleemkohtadele ja loomulikult oleme ka edaspidi valmis äh, tihedaks koostööks. suur aitäh! nüüd annan sõna härra Papajanole Defco peadirektoraadist. ka meie peadirektoraat on selle, ähm, sellega, mis on, äh, mis on toimunud kahe last year. Also, our residual error rate uh, is going down for the ah veamäär äh, on vähenemas viiendat aastat üks koma seitsekümmend viis protsenti äh, allpool materiaalsuse läbi, see on väga hea äh, edumäär ja me jätkame oma tööd, püüame parandada olukorda ja lähtume Kontrollikoja soovitustest ning raportööri soovituste punkt kolme osas võime öelda, et me tegeleme ka nende toetuste teemaga ja meie peadirektor on ähm, oma reservatsiooni äh, välja kuulutanud iga-aastases raportis. Äh, ja meil on plaanis tegevuskava erinevate tegevustega ka audi-, auditite kontrolli osas, lihtsustamise osas, menetluse selgitamise osas, äh, erinevate toetustega seoses, erinevad suunised, juhised finantsüksuste personalile, plaanitud on koolitused, suunised selleks, et äh, kõige enam ehit-, esinevaid äh, vigu tuvastada. kõike seda me teeme ning katsume siis kindlasti äh, kitsaskohtadega tegeleda. kus dokumente jäi puudu, nende juhtumite puhul samuti oleme tegutsemas ning äh, otsime dokumente, kui see on asjakohane ning äh, ma arvan, et asjad äh, liiguvad õiges suunas, aitäh! Grazie, ultimo intervento la signora Helen Campbell. suur tänu! nüüd proua Helen Campbell, palun. tere päevast, suur aitäh võimaluse eest mõned kommentaarid esitada. meil on horisontaalne eh, koostööosakond välisteenistuses, suur aitäh raportöörile tema kommentaaride eest. Eh, mis puudutab personali tasakaalustatust, me tegeleme selle teemaga väga innukalt, me vaatame, kust personal on pärit, milline on nende rahvus, me püüame liikmesriigiti tasakaalu säilitada. uus peasekretär on uue rakkerühma ellu kutsunud, ette on valmistamisel teekaart ja me oleme mm, välja töötamas strateegiat soo võrdses, soolise võrdõiguslikkuse küsimuste arvessevõtmiseks mis puudutab lisakoolitust järgmises äh, aastas, siis kindlasti võtame neid äh, soovitusi arvesse. aitäh! suur aitäh teile vastuse eest, härra Preeda, kas te soovite veel sõna? ma meenutan teile, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes detsembril. nüüd aga lähme oma päevakorras edasi ja tegeleme Albaania küsimusega Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid. tuleme päevakorrapunkti number seitse juurde. mul on suur au tervitada Albaania Euroopa ja välisasjade ministrit Ditmir Bushatit. kõigepealt tahan teile õnne soovida Albaania iseseisvusdeklaratsiooni saja viienda aastapäeva puhul. suur aitäh, härra Bushati, et te meiega olete liitunud täna õhtul aruteluks. kui olete oma sõnavõtu esitanud, siis annan sõna komisjoni liikmetele küsimuste esitamiseks. me ootame huviga teie mõtteid praeguse Albaania poliitilise olukorra kohta milline on olukord äh, siseriiklike reformide osas ja samu, eriti just selle osas, mis toimub kohtusüsteemis ja kuidas on koostöö teie part-, naaberriikidega? Teie valitsusel on öö, äh, küll äh, piisavalt suur enamus, et reforme ellu viia, aga siiski tuleb toimuvat kontrollida nii, et demokraatlik ühiskond saaks areneda. Te olete ootamas nõukogu otsust selle osas, millal ähm, liitumisläbirääkimisi alustatakse, aga sõltumata sellest, milline otsus tuleb, on siiski teie valitsusel vaja teha tõsiseid jõupingutusi selle nimel, et reformid teie riigis nii poliitikat kui ka majandust edasi liigutaksid ja loomulikult tuleb ka narkoprobleemile lahendusi otsida ja kindlasti on tähtis heanaaberlike suhete arendamine naaberriikidega. see on minu poolt kõik, härra Bushati, nüüd on sõna teil, palun. Thank you, thank you, Mr Chair. suur tänu, lugupeetud esimees. ma olen väga tänulik selle võimaluse eest äh, täna teiega siin arvamusi vahetada. tänan, et olen õiges kohas selleks, et arutada Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga liitumise küsimusi. Euroopa Liidu, eriti just selle komisjoni roll on ülioluline, tagamaks institutsioonide ja avalikkuse toetust Euroopa Liiduga integreerumise teel. meie riikide ja parlamendisaadikute vaheline kommunikatsioon on üha tähtsam, eriti võttes arvesse, et viimastel aastatel on skep-, avalik arvamus üha skeptilisemaks muutunud Euroopa Liiduga liitumise suhtes. kõik, mis toimub Euroopa Liidus, mõjutab äh, mõnes mõttes ka meid ja vastupidi. meie saatus on seotud Euroopa Liidu saatusega. ma usun, et äh, omal moel töötame me kõik selle nimel, et saavutada jagamatu ühtne Euroopa. Euroopa Parlament on väga heal positsioonil ja teab, et et Lääne-Balkani inimesed on pikka aega investeerinud kõik juba sellesse projekti Lääne-Euroopaga integreerumisse. ei ole vaja uusi lõhestusjooni paika panna mandril. ükskõik, kus Albaania kodanikud elavad või milline on nende sissetulek, Euroopa Liitu seostavad nad ikkagi vabaduse, julgeoleku, rahu, pideva arengu ning õitsenguga Lääne-Balkani piirkonnas on juba enam kui viisteist aastat elatud ilma vägivaldse konfliktita. poliitilised arengud ja uutelt Euroopa Liidu riikidelt äh, saadud õppetunnid Euroopa Liidu integratsiooni dünaamika on aidanud piirkonnal edasi liikuda ning järk-järgult üles ehitada uued suhted Lääne-Balkani piirkonnas. viimase nelja aasta jooksul oleme näinud, kuidas piirkondlikus koostöös on üha enam võetud äh, kohalikul tasandil vastutust. üha sagedamisi, sagedamini igal tasandil kohtume omavahel, meil on ühised projektid ja meie tulevik Euroopas äh, ei, ei olene üksteisega kemplemisest, vaid meil on ühine tulevik. Euroopa Liiduga liitumise väljavaated on äh, väga oluliseks hoovaks ja sellest on olnud väga palju abi meie äh, piirkonna koostöö vaimu loomisel. Euroopa Liidu institutsioonid, ka parlament on mänginud olulist rolli sellisel muutumisel. Lääne-Balkani riikidega Albaania tee Euroopa Liiduga liitumisele on geostrateegiline eesmärk, aga ka kandidaatriikidele poliitiliseks äh, motivaatoriks poliitikud ja ühiskond on leidnud, et tegemist on õige otsusega ja sellele puudub alternatiiv. me peame aga silma pida-, silmas pidama, et mida rohkem sellega venitatakse, seda rohkem selline arvamus muutub ettearvamatuks kui tekib tunne, et tehniline protsess, tehniline menetlus on lõpmatu ja tõelisi väljavaateid liid-, liiduga liikumiseks ei ole, kaotab Euroopa Liit mõju meie ühiskonnas, eriti just noorte seas. ärgem unustagem ka seda, et vaieldamatutest edusammudest hoolimata on mitmeid piirkondlikke probleeme, mis võivad piirkonda stabiliseerida, kui neid ei lahendata. seetõttu on Euroopa Liiduga integreerimise protsessi poliitiline kaal oluline. mõtleme strateegiliselt, see tähendab, et tuleb võrrelda selle kulu, selle piirkonna mitteliitumise, kõrget kulu liitumise suhteliselt väiksema kuluga. seega tuleb toetada reformi, mis on juba paika pandud, võttes eriti arvesse Lääne-Balkanil kolmandate riikide mõjuga ja üha suurenevate sisenemate oht, sisen-, sisemiste ohtudega. mina leian, et Lääne-Balkani riike ei tuleks vaadata mitte ainult Euroopal täiendava osana, vaid Euroopa julgeoleku keskse osana. meie NATO liikmena tegutseme just sellise strateegilise mõtlemise suunas ning äh, kandidaatriigina meie panus on üha olulisem ka äh, Euroopa uues julgeoleku kontekstis. meil on väga hea meel, et laienemisküsimused on jõudnud tagasi Euroopa Liidu kõrgetasandilist, kõrgetasemelistele kohtumistele tervitame president Junckeri sõnu kõnes olukorrast liidus, kus ta rääkis Lääne-Balkani riikidest ja veebruari strateegiast. samuti Prantsusmaa president Macron äh, oma Euroopa manifestis kinnitas, et Albaania on osa, on tulevikus osa Euroopa Liidust. tervitame ka äh, kõrge esindaja proua Mogherini sõnavõtte selles küsimuses samuti hindame ka Euroopa Parlamendi ja Ahveti komisjoni seisukohti selle protsessi toetamisel. aga sellest ei piisa. Euroopa Liiduga liitumise visioon ja see strate-, selle strateegiline tähtsus tuleb muuta reaalsuseks. selleks, et see saaks toimuda, peab laienemine toimuma ja leidma tee Euroopa Liidu institutsioonide tegevuskavadesse. Albaania peab saama selge teekava, kuidas jõutakse Äh, läbirääkimiste alustamiseni. see annab äh, sellele protsessile usutavuse ja läbipaistvuse. Albaania on kandidaat, kandidaatriik aastast kaks tuhat neliteist ning otsus alustada läbirääkimisi toob kaasa kolm olulist eelist. see on ajalooline hetk, mobiliseerimaks kõiki poliitilisi jõude ja avali-, avalikke asutusi äh, moderniseerima ning annab äh, olulise tõuke pooleliolevatele reformidele, eriti just äh, õigussüsteemis. Albaania valitsus soovib jätkata reforme ning edasi liikuda eriti just õigusriigi põhimõtet puudutavas. see loob aluse demokraatlikuks ühiskonnaks, toimivaks majanduseks ning selliseks valitsuseks, mis äh, töötab oma kodanike nimel õigussüsteemi reformid, mida rakendame, on enneolematud ning ainulaadsed. sisuliselt ainulaadsed ning ainulaadsed ka rahvusvahelise järelevalve osas. võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu on samuti edenenud, eriti just äh, uimastivastases võitluses, see näitab meie otsustavust Euroopa Liidu riikide õiguskaitseasutustega koostöö on samuti ainulaadne. ma usun, et see, mida me oleme juba saavutanud, on loonud olulise aluse edasiseks, edasisteks arenguteks Albaania integratsioonis Euroopa Liiduga ja seda saame teha peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli raames läbirääkimistel. poliitiline dialoog on meil võimaldanud jätkata Äh, oluliste muudatustega põhiseaduses, on muudetud mitmeid olulisi seadusi ja teisi otsuseid, mis on vajalik äh, õigussüsteemi reformi elluviimiseks. juunis kaks tuhat seitseteist viidi läbi parlament, parlamendivalimised äh, viidi läbi valimisseaduse reformid, kolme institutsiooni heakskiit saadi sellele ning see ei oleks olnud võimalik, kui oleks puudunud äh, vastutustundlik poliitiline dialoog. mainiksin ka traditsioonilisemaid äh, poliitika aspekte. Albaania on järjepidevalt oma poliitilisi seisukohti ja seadusi Euroopa Liiduga ühtlustanud. Albaania NATO liikmena ei näe alternatiive ühtsele julgeolekupoliitikale Euroopaga. Albaania on väga uhke selle üle, et oleme esimesi riike, kes äh, hakkasid reageerima rahvusvahelisele terrorismiohule. me oleme olnud äh, piirkondliku koostöö Äh, edendajaks ja oleme ka seda tulevikus, me soovime muuta kogu piirkonna demokraatlikuks äh, piirkonnaks. Albaania toetab äh, piirkondlikult vastutuse võtmist, majanduskoostöö arendamist, nagu augustis kuulsime Lääne-Balkani tippkohtumisel. lõpetuseks meenutaksin, kui tähtis on mitte unustada fak-, unustada fakti, et seda piirkonda ümbritseb Euroopa Liit ja NATO, aga kumbagi ei ole piirkonda täielikult integreeritud, see tähendab, et äh, kolmandad riigid võivad oluliselt mõjutada piirkonda. ei ole saladus, et Venemaa on mitmekordistanud läänevastast propagandat viimastel aastatel ning ei vaata just positiivselt Lääne-Balkani riikide Euroopa integratsioonile Venemaal ei ole pakkuda seda, mis Euroopal, järelikult tema tõmbejõud on väike. aga tähelepanu kõrvalejuhtimisel on tema mõjuvõid, võim oluline. mitmekülgsuses peit-, peitub meie jõud, mõned äh, Lääne-Balkani riigid on NATO liikmed, mõned soovivad äh, NATO-ga liituda, aga mõned ei soovi sedagi. mõned riikidest äh, re-, re-, peavad juba liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga, kaks on kandidaadid, kaks veel mitte, aga soovivad selleks saada. võttes arvesse kõiki ohte, nii piirkonnasiseseid kui piirkonnaväliseid äh, ka Albaanias, näitavad, kui oluline on äh, nii NATO kui Euroopa Liidu liikmesus. seega tuleks kiirendada läbi liikmesuse protsessi, see aitaks tugevdada Euroopa-meelseid poliitilisi jõude. on aeg äh, öelda, et Albaania väärib edasiliikumist äh, järgmisse faasi Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste alustamisel. Albaania on oluline partner ja loodame, et kaks tuhat kaheksateist on oluline aasta Albaaniale ning äh, läbirääkimiskõneluste, liitumisläbirääkimiste alustamine annab meile uue suuna ja uue hoo. Albaania jaoks on see ülivajalik ning me loodame, et aasta kaks tuhat kaheksateist saab meie jaoks koos teie abiga äh, otsustavaks äh, meie teel Euroopa Liitu. me peame tagama, et äh, Euroopa Liidu integratsioon jääks tugevaks mootoriks kõigi nende riikide jaoks. suur tänu! Thank you, minister. suur tänu, minister Bushati, et rääkisite meile, kuidas teie näete oma riiki, eriti seoses Euroopa Liidu laienemisega nüüd tahaksin sõna anda kolleegidele. alustame alalisest raportöörist. härra Knut Fleckenstein, palun uh,. Thank you, chairman. suur aitäh, härra minister, teie sõnavõtu eest. ma jätkan saksa keeles siis eh, tõlgid ka teavad, mille eest neile palka makstakse ma usun, et härra minister on teie mõtted mitmes punktis olnud väga õiged olnud. Teil on visioon olemas, te leiate, et visiooni tuleb rakendada, sest vastasel juhul öö, äh, realiseerub just vastupidine. ma leian, et on väga oluline see, et mitte ainult teie äh, teeksite kodus reformide kallal kõva, kõvasti tööd, vaid oluline on ka see, et Euroopa Liit, nii teie kui ka teie viie naaberriigi jaoks oleks usaldusväärne partner. usaldusväärsuse juures on oluline see, et pannakse paika tingimused ja kui tingimusi ei täideta, siis mingisuguseid lubadusi ei antakse, küll aga tingimuste täitmise puhul lubadused ka täidetakse. ja selles mõttes olen ma teiega täiesti ühel meelel, et kaks tuhat kaheksateist peavad algama läbirääkimised Albaaniaga, nad lihtsalt peavad algama. mitte ainult sellepärast, et Albaanias oleks kõik kõik äh, korras ja me tahaksime järgmisel aastal läbirääkimisi lõpetada. me tahaksime lõpuks ometi näha nende läbirääkimiste algust, sellepärast et val-, valitsus ja samuti parlament muuhulgas, opositsioon on selle sammu välja teeninud. see on selgelt näha justiitsreformide puhul, seal on Albaania astunud pikemaid samme kui mitmed teised ja samuti on seda näha ka nendes jõupingutustes, mida on tehtud organiseeritud kuritegevuse vastases tegevuses. organiseeritud kuritegevuse puhul me teame, et veel on vaja tööd teha. mõned meie liikmesriigid puutuvad kokku kuritegevusega, mis tegelikult on välja kasvanud Albaaniast. näiteks Saksamaa, Holland löövad kaasa selles töös, mis nende probleemiga tegelevad ja see on väga tore, et nad kaasa löövad ja kindlasti on niimoodi võimalik koostöö tulemusel ka tulemusi näha viimase mõttena tahaksin öelda seda, et regulaarselt saan kirju, sõnumeid, kus mulle räägitakse sellest, kuidas teised on väga-väga halvad ja teevad koledaid asju. siin ma, siis ma saan kirju ja sõnumeid teiselt poolelt, mis, kes räägivad endisest siseministrist ja sellest, kuidas parlament ja prokuratuur omavahel suhtlevad. mitmed sajad tuhanded eurod pärinevad äh, offshore firmadest ja finantseerivad tumedaid tegusid. meid huvitab ennekõike see, et prokuratuur saaks tõepoolest oma tööd teha. ja selles valdkonnas kindlasti on veel palju ära teha, et selle, seda töö tegemist võimaldada. parlamendi ja valitsuse tehtud töö viimastel aastatel nõuab tunnustust, seda ma ei ütle ainult raportöörina, vaid ka Saksa saadikuna siin Euroopa Parlamendis. igasugune muu otsus kui jah läbirääkimiste alustamiseks on minu jaoks täiesti arusaamatu. aitäh! suur aitäh, Knut Fegenstein! järgmisena saab sõna Kristjan Preda. Äh, ähm. suur tänu, kogu südamest lugupeetud nagu esimees! suur tänu, härra minister, et te tulite täna siia meie sekka et rääkida sellest, mida on Albaanias saavutatud Euroopa poole liikumise teel. Pole vähimatki kahtlust, et nagu kogu Lääne-Balkani piirkond peaks Albaania saama järgnevate aastate jooksul Euroopa Liidu liikmeks. isiklikult ma usun isegi, et ka meie peame omalt poolt midagi muutma, näiteks panema paika oma tähtaja, me siin lähtume filosoofiast, et ühel päeval, kui keegi on valmis, siis võivad nad meiega liituda ja nii edasi. mina arvan, et kahe tuhande kahekümne viies aasta peaks olema tähtaeg kõikidele Lääne-Balkani riikidele, aga see on minu isiklik seisukoht ning kutsuksin teid üles võib-olla lähtuma sellisest lähenemisest ka meie poolt aga mis puudutab tänast teemat, siis mina räägiksin kohtunike kontrollimisest. ma tean, et esimene etapp selles protsessis on läbitud, millal see protsess lõpule jõuab? mina olin valimisvaatlusmissiooni liige, käisin kohapeal viimastel valimistel ning tahaksin teada, et kas äh, soovitused, mida esitas äh, OECD, e, on arvesse, neid on arvesse võetud, sellepärast et äh, neid tehti tegelikult terve rida. ja siis kogu see kanepi lugu. viimasel ajal oleme jällegi kuulnud arutelusid ka kanepist, sidemetest Albaania ja Itaalia vahel. mida on teil äh, heade uudistena selles teemas äh, meile edastada? see teema on Euroopal üsnagi südamel. aitäh! Merci, Kristjan! We now come to the next speaker according aitäh, Kristjan, nüüd liigume fraktsioonide kaupa edasi. ECR suur aitäh! härra minister, ma esitaksin teile küsimuse. selle te teema nurga alt, mille, mida mina raportöörina käsitlen, suhted Hiinaga. möödunud Albaania osaleb koostöögrupis äh, Hiinaga, millised on Albaania eesmärgid suhete arendamisel Hiinaga? Te mainisite, et ei taha Euroopasse lahutavaid jooni. kuid äh, näib, et siinse koja rahvusvahelise kaubanduse äh, komisjoni esimees ja EPP esimees kahtlevad, kas siiski on mingisugune uus lahutav joon tekkinud või tekkimas. seega, millist eesmärki taotleb Albaania suhetes Hiinaga ja kas siin ei ole mingisugust pingevälja, mis tekib teie äh, liitumisprotsessis Euroopa Liiduga, kui teie sõprus Hiinaga on liiga südamlik. on neid, kes kotkapilgul jälgivad teie välispoliitikat ja seepärast ma tahaksin väga selget vastust teie käest. ma ei ole kindel, kas teie eesmärgid on piisavalt läbipaistvad. nüüd rohelised, härra Šoltes. suur aitäh, härra minister, teie sõnavõtu eest. mul on küsimus. osa rive, eh, osa jõgi, sada seitsekümmend viis kilomeetrit on ta pikk ja see on üks viimastest metsikutest suurtest jõgedest Euroopas Albaania valitsus on eraldanud kontsessiooni sellele eh, jõele suure rajatise ehitamiseks. see Euroopa Parlament on seda teemat maininud ka viieteistkümnenda veebruari eh, resolutsioonis käesa-, käesoleval aastal. ja selles resolutsioonis äh, antakse soovitus teie valitsusele, et Vjosa äh, looduspargi rajamiseks äh, jõe ümbrusaladele ja jõujaama ehitusest loobuda. milline on praegu olukord? kuidas Albaania valitsus praegu seda teemat käsitleb ja mida selle kohta arvab, mis on kogu piirkonna jaoks ju oluline. aitäh, härra Šoltes. härra Kuukan soovib veel sõna, kas keegi teine veel? palun, Eduard. aitäh. suur aitäh, härra minister, et te tulite meie keskele, aitäh oma sõnavõtu eest aitäh ülevaate eest, kuidas te astute edasi Euroopa integratsiooni teel. võin oma kogemuse põhjal öelda, et Albaania on muutumas. Albaania on saavutamas konkreetseid tulemusi reformiprotsessis ja võtab väga tõsiselt eh, oma kohustust viia oma riik Euroopa Liidu liikmete sekka. nagu härra Fleckenstein mainis, on teemasid, mis tuleks ära lõpetada. Te teate, millised on need eesmärgid, mida saavutada tuleb ja ma usun teie valitsuse tööd jälgides, et te teete kõike vajalikku, et neid eesmärke saavutada viimasel ajal on räägitud sellest, et me peaksime olema vastutustundlikumad, suurema tähelepanelikkusega jälgima seda, mis Lääne-Balkanil on toimumas ja ma arvan, et Albaania on nendest äh, olukordadest, kus me saame äh, ka seda teha. minister ütles, et järgmistel aastatel loodetakse positiivseid tulemusi. Albaania puhul on praegu laual küsimus selles, et astutaks integratsiooniprotsessi järgmised sammud, et liitumisläbirääkimiste kuupäev saaks paika ja siis hakataks reaalselt läbirääkimisi pidama. oluline on see, et riik ise oleks selleks valmis ja meie Ahveti komisjonina peaksime täie kaalu panema selle soovituse taha, eh, mis on vajalik järgmiste sammude astmiseks, meil on vaja tihedalt koostööd teha tulevikus Albaania riigiga, aitäh! suur aitäh, härra Kukan! kolleegid rohkem sõna ei soovi. ma küsiksin ka omalt poolt ühe küsimuse. me oleme mitmel korral rääkinud Berliint protsessist, Berliini protsessist kuidas te seda hindate, mis on läinud hästi, mida võiks paremini teha, millised on teie ootused järgmiseks tippkohtumiseks Sofias, kui räägitakse Euroopa Liidu ja Balkani eh, partnerlusest. ja teil on umbes kakskümmend minutit aega kõikide küsimuste eh, käsitlemiseks. suur aitäh! et te toetate reformide protsessi, mida me oleme Albaanias läbi käinud. aitäh, et te hoiate elus ka laienemisprotsessi, mis, nagu ma ütlesin, Albaania puhul on see olnud ka demokratiseerumise stiimuliks. katsun küsimustele ükshaaval vastata. esimene küsimus pro-, prokuröride ja kohtute kontrollimehhanism, see on väga tihedalt seotud sellega, mida teie, härra esimees, ütlesite oma sissejuhatuses. kuigi me elame Balkani poolsaarel, Albaania on osaliselt Balkani ja osaliselt Vahemeremaa, siis see tähendab, et poliitiline maastik on polariseerunud ja te olete sellega kokku puutunud, kui te olete püüdnud aidata leida kompromissi käesoleva juuni valimistele eelnenud ajal. Euroopa, vabandust, Albaania parlament on ühehäälselt hääletanud äh, ja paika pannud kontrolli institutsioonid. Mm, kontrolli protsess on alanud kõrgema astme kohtu konstitutsioonikohtu kohtunikega, samuti kõrge aseme pro-, prokuröride kontrollimisest selle aasta lõpuks öö, äh, oleme algust teinud esimeste öö, äh, kontrollidega ja kevadeks on loodetavasti usaldusväärset äh, infot vähemalt kõrgemal tasemel tegutsevate kohtunike ja prokuröride kohta juba olemas. ma tänan Euroopa Liidu liikmesriike, aga samuti olen tänulik USA valitsusele, kes on nii inimressurssi kui ka tehnilist ressurssi meile andnud. ja kontrolli on teostanud albaanlased, aga oma ekspertiisi ja abi on pakkunud kohtunikud ja mm, prokurörid, kes on välja valitud avalike eh, menetluste käigus. teine küsimus puudutas OECD e, eh, teemat, siin ma mainiksin kahte arengut. kõigepealt meie poliitiline tahe teha koostööd OECD e ODIHR-i ähm, selleks, et äh, erinevaid struktuure mm, üle vaadata, selleks, et valmistuda juba järgmisteks kohaliku omavalitsuse valimisteks ja seejärel ka parlamenti uuteks valimisteks ja samuti on parlamendis plaanis ad hoc komisjoni kokku äh, kutsumine seda juhivad nii eh, valitsevad erakonnad kui ka opositsioonijuhid koos ja ma usun, et meil on piisavalt aega, et võtta arvesse OECD e soovitusi ja neid ellu rakendada. paljud neist on seotud valimisprotsessi depolitiseerimisega ja need on võtmeteemad mis ei vaja ainult seaduslikku sekkumist, vaid ka poliitilist tahet. ja me usume, et kõik poliitilised jõud on valmis seda ka ilmutama. kolmas küsimus. kanepi teema ja selle kasvatamine. Te teate, tegemist on võitlusega, mida me kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris ametisse asudes alustasime. see töö on ident-, järjest intensiivsemaks muutunud. Albaania on tõenäoliselt väga omanäoline juhtum. me oleme Itaaliaga koostööd teinud Guardiati finantsaga selleks, et koha peal väga laiaulatuslikke operatsioone läbi viia ja nüüd me võime juba rääkida kanepikasvanduste kaotamisest ja meie fookus on liikumas ennetustööle, et ei oleks huvi kanepit kasvatada. pidagem meeles, et tegemist on piirkondliku fenomeniga, aga samas on selle fenomeni mõju piiriülene, me teeme koostööd oma partneritega, naabritega, keda see fenomen samuti mõjutab ja me tegeleme ka aluspõhjustega, mis on enamasti seotud majandusega ja inimeste elatustasemega. neljas küsimus, meie suhted Hiinaga meie kahepoolsed suhted Hiinaga. ma loodan, et mu sõnavõtust oli selgelt aru saada, et Albaania on viimase kahekümne aasta jooksul näidanud strateegilist selgust selles osas, et soovitakse astuda ühte sammu Euroopa Liidu ja USA-ga, me oleme NATO eh, liikmesriik, me ei saa endale lubada seda luksust, et me istume korraga kahel toolil, mõned meie naabrid saavad seda endale lubada. meie suhtumine on selles küsimuses väga selge, aga teisest küljest me ei näe, et Hiina esindatus oleks piirkonnale märkimisväärseks ohuks, kui see majanduslik koostöö toimub vastavalt nendele mängureeglitele, mis on ette nähtud Euroopa liitumiskavas. see, sest meie ainukene siht on siiski Euroopa Liit. nüüd Vjosa jõgi, suur aitäh, et te selle teema tõstatasite, seda teemat on arutatud. erinevad ühiskonnagrupid on oma muret väljendanud keskkonnakaitsega seonduvate murete tõttu. seda teemat analüüsitakse praegu. valitsuskabinet on praegu ümberkujundamisel, samuti äh, üldist haldusadministratsiooni mängitakse ümber ja me lõplik otsus on alles kujundamisel, kuid siiski ma tahaksin teile kinnitada, et nendes küsimustes, nii nagu ka keemiliste jäätmete küsimuses, kui me eh, lähtusime avalikkuse huvidest, siis me oleme väga ettevaatlikud. me lähtume nendest kriteeriumitest, mida Euroopa Liit on ette näinud ja loomulikult me lähtume ka soovitustest, mida Euroopa Komisjon ja teenuse, teenistused meile pakuvad. ja me oleme tänulikud mm, ekspertide soovituste ja juhiste eest, mis aitaksid meil lahenduses selgusele jõuda. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal alguse saanud protsess eh, oli eh, positiivne, ehkki see järgnes eh, sellisele negatiivsele perioodile Balkani mm, olukorrale. me kindlasti oleme praegu paremas olukorras, kui oli olukord neli aastat tagasi. meie koostöö toimub erinevates kontekstides, meil on esimesed piirkondlikud kohtumised toimumas, Serb-, Tiranas toimunud kohtumist juhtis serblane, selle kontor aga asub Kosovos, seega piirlo-, piirkondlik dimensioon ja mõju on nähtav, meil on juba teada, kuidas erinevad projektid äh, välja äh, kujunevad aastaks kaks tuhat kolmkümmend, aga meie valits-, meie ametiaeg on neli äh, aastat, seega milliseks tulevik kujuneb, me täpselt ei tea. proua Merkel on maininud, et soovitaks näha rohkem kohapealseid projekte, mis aitaks riikidel omavahel kontakte luua ja nii, et sellel oleks positiivne mõju kodanike jaoks. järgmine kohtumine Berliini protsessi kontekstis äh, annab võimaluse rääkida reformidest, toetada protsesse, mis Balkanil, Lääne-Balkanil on toimumas ja kindlasti see, mis Lääne-Balkanil toimub, mõjutab äh, turvalisust, julgeolekut kogu Euroopa Liidust. kui meie suudame äh, omalt poolt kontrolli all hoida terrorismi ja äärmuslust, siis nüüd on meil võimalik seda positiivset mõju avaldada ka oma piirkondlikes kontaktides. loomulikult on väga oluline kiiresti tegutseda ja me loodame, et sellel tippkohtumisel on võimalik jõuda poliitilise otsusena, otsuseni, eriti minu riigi, aga ka Makedoonia osas, kes loodavad liitumisläbirääkimiste alguskuupäeva. järgmine tippkohtumine Berliini protsessi raames, mis toimub Londonis me oleme kuulnud, et seal keskendutakse julgeoleku küsimustele, samuti Ühendkuningriigi huvile meie piirkonna vastu. sellele ideele me vastu ei ole, aga teisest küljest me eelistaksime süvendada koostööd nendes valdkondades, mis on juba avatud Berliini protsessi raames. ma pean silmas siin energeetikat, piirkondlikku majandust, transpordisektorit, need on kolm suuremat valdkonda, mis üksteist täiendavad ja otseselt mõjutavad meie kodanike igapäevaelu. aitäh! Have aitäh, minister Bushati, meil on veel mõned minutid aega. nägin, et raportöör Knut Fleckenstein soovib veel mõned sõnad lisada. I will, I will, I will surprise you, so I speak in english uh.... üllatan teid ja räägin inglise keeles. One after the other, but now english. kord üks keel, kord teine keel, nüüd siis inglise keel, järgmine kord jälle saksa keel tahtsin lihtsalt ähm, sekundeerida kolleegile Šaltesele Vjosa jää küsimuses. ma ei kavatsegi varjata oma pettumust. meil olid pikad arutelud, kirjutasime peaministrile, vastust ei tulnudki. ja loomulikult teie valitsus otsustab, mida Albaanias teha kas rahvuspark või energia. aga kutsuksin teid üles kandma hoolt selle eest, et ähm, rahvuspargi mõte ei ähm, loobiks äh, arengule kaikaid kodarasse, vaid annaks äh, mitmeid võimalusi turismi arenguga seoses nii palju lõpetuseks. suur tänu, Knut. minister, kas soovite vastata? härra minister võtab kommentaari teadmiseks, rohkem kommentaari ei ole. suur tänu, minister Bushati. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta, nagu kuulsime raportöörilt, on Albaania jaoks tähtis aasta. ka teie juhtisite selle tähelepanu. soovin teile isiklikult ning teie valitsusele edu liikmesriikide veenmisel, et nüüd on aeg küps ning äh, tuleks avada esimesed läbirääkimiste pealtee-, peatükid, läbirääkimised ametlikult avada, nagu te teate, Euroopa Parlament ja meie komisjon on laienemise sõbrad, aga otsustajateks on loomulikult kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kes peavad langetama otsused äh, üheskoos selles protsessis on väljakutseid, aga ma olen veendunud, et meie fraktsioonid toetavad teid, sest äh, me kõik siin komisjonis äh, üldiselt teame, kui olulised on Lääne-Balkani riigid Euroopa jaoks ja kui äh, me ei too stabiilsust Lääne-Balkani riikidesse, siis see Lääne-Balkani riikide ebastabiilsus hakkab ohustama meid ja seetõttu me toetame kogu kuue Lääne-Balkani riigi liitumist Euroopa Liiduga. ja nüüd me tahaksime teada, kuidas teeb järgmine kord teiega rääkides, kuidas tehakse koostööd opositsiooniga ning soovime teie valitsusele õnne ja edu narkokuritegude vastases võistluses. suur tänu, minister Bushati päevakorrapunkt number kaheksa, muud küsimused, muid küsimusi ei ole Äh, vabandust, see oli üheksas punkt, järgmine kohtumine üheteistkümnendal detsembril kell üheksateist kolmkümmend kuni kell üheksa, koosolek on nüüd lõppenud. ja laienenud äh, juhatuse koosolek algab kümne minuti pärast kell kaheksateist kolmkümmend.